komisjoni koosolekule. päevakord on teil olemas, keegi seda minu teada muuta ei soovinud, nii et oleme päevakorra käesolevaga kinnitanud. ja päevakorrapunkti kaks raames juhin tähelepanu keelerežiimile ja nagu ikka, kantakse meie koosolek üle veebis. me kinnitame ka koosolekute protokollid, kui vastuväiteid esitatud ei ole koosoleku lõpuks, siis on need protokollid kinnitatud ja olemegi jõudnud päevakorrapunkti number neli juurde. Euroopa Komisjon kahe tuhande seitsmenda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine. tervitan äh, siinkohal komisjoni esindajaid. võib-olla on see nüüd viimane kord, ega me nüüd täpselt ka ei tea. aga igal juhul meil on hea meel, et te siin olete härra Murphy Kontrollikojast on äh, vastutav äh, sellel teemal, meie raportööriks on Ines Ajala Sender ja härra Murphy saab ka käesolevaga sõna. Thank you. Thank you very much, uh, Madam Chair suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud äh, raportöör, lugupeetud volinik, lugupeetud daamid ja härrad. tõesti, mul on äh, suur rõõm ja au tervitada teile meie aastaaruande, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta aruande ühtekuuluvuse aruande kuuendat peatükki, äh, olen esimest korda sellises rollis siin ja me räägime siin äh, mitmeaastase finantsraamistiku rubriigist üks B ja see hõlmab majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset äh, ühtekuuluvust. kulude haldajateks on Regio ning Employmenti peadirektoraadid. juhiksin tähelepanu sellele, et kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta auditit mõjutasid mitmed olulised tegurid, mida tuleb meeles pidada siis, kui me räägime sellest peatükist meie aastaaruandes. kõigepealt meil on uus kontrolli raamistik kahe tuhande neljateistkümnenda, kahe tuhande kahekümnenda aasta õigusraamistikus on mitmeid uusi elemente, mis tähendab seda, et pärast parandamist äh, operatsioonide programmi või operatsioonide programmi rühma kokku peaks jääma siis äh, kahest protsendist allapoole igal aastal. kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal äh, võtsime me vastu aruandeid ja, ja kulusid lähtuvalt selle uue kvaliteedikontrolli raamistiku põhimõtetest. teiseks, piiratud kulu kontod. kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta maikuus saadi äh, kulukontot seitsmeteistkümnelt liikmesriigilt, see hõlmas äh, seitsmekümmet äh, operaat-, operatsiooniprogrammi ning kahte koma viite miljardit eurot. kahe tuhande seitsmeteistkümnenda, kahe tuhande seitsmenda, kahe tuhande kolmeteistkümnenda programmi puhul oli tegemist kaheksa äh, miljardi euroga äh, ja äh, varem, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal kolmkümmend kuus miljardit ja kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal kakskümmend neli miljardit eurot. see ei tähenda seda, et liikmesriigid tegelikult ei teinud kulusid, aga erinevatel põhjustel nad ei ole esitanud komisjonile hüvitustaotlusi. teine oluline element on ESF-i ja EI kulude osa auditis. tavaliselt on see osa väiksem kui äh, Ühtekuuluvusfondi ja äh, Regionaalarengu Fondi osa, sellepärast et äh, tavaliselt kahe tuhande neljateistkümnendast kahe tuhande kahekümnenda aastani on nende osakaal kakskümmend kuus protsenti Euroopa Sotsiaalfondi ja osa aga praegusel hetkel oli see nelikümmend kaheksa protsenti. veel üks oluline asjaolu realism oli see, et esimest korda auditi ametivõimud rakendasid uut äh, raamistiku ja lisaks sellele esimest korda lõpetati ka kahe tuhande seitsmeteist, kahe tuhande seitsmenda, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta äh, arveid täielikult. kahe tuhande kaheksateistkümnenda, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias otsustas Kontrollikoda vaadata Euroopa Liidu auditit uue pilguga ning vaadata, kuidas me saaksime oma hinnangut äh, tugevdada ja lisaväärtust tuua, võtta arvesse teiste äh, audi-, audiitorite ja äh, rolli ning äh, esitatud informatsiooni. tegemist oli sellise katse projektiga, mille kaudu me tahtsime uuest kontrolliraamistikust kasu ammutada ning vähendada halduskoormust toetuse saajatele. ja me kavatsesime auditi lähenemisviisi muuta, lähtudes kahest eesmärgist, kõigepealt aidata kaasa üldisele meie auditi avaldusele nagu eelmistel aastatel ning vaadata, milline on meie uus kontrolliraamistik ja kuidas see toimib. see annab meile võimaluse vaadata, kas me saame kasutada esitatud informatsiooni teistmoodi uues raamistikus ning täpsemalt vaadata, kus asju peaks veel ka parandada ja meil olid ka oma äh, kontrollitehingud. esimese eesmärgiga seoses äh, õiguspärasus, äh, korrapärasus hindasime kahtesada seitseteist tehingut viiekümne ühest operatsiooniprogrammist, kakskümmend üheksa neist kahe tuhande neljateistkümnendast kuni kahe tuhande kahekümnenda aastani ja kakskümmend kaks perioodist kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist. ja äh, teised auditi ametivõimud viisid läbi kontrollnimekirja kontrolli, meie vaatasime nende tööd, me ei saanud küll nende põhjal mingisuguseid järeldusi teha, Äh, ja saja kahekümne ühe puhul nendest teeningut, tehingutest pidime me ise oma kontrolli läbi viima ja kaheksakümmend hõlmasid ka kohapealseid visiite. kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal mitmeaastase finantsraamistiku vigade määr äh, selles rubriigis oli kolm koma null protsenti, eelmisel aastal neli koma kaheksa protsenti ja enne seda veel viis koma kaks protsenti. kõik asjaosalised on pidanud olukorra paranemise nimel tööd tegema ning seda tuleks tunnustada. võtkem teadmiseks ka seda, et neljanda, esimest korda räägime me neto äh, korrektsioonidest, millega äh, on liikmesriikide auditiameti võimud töötanud. ja mitmed olulised asjad mõjutasid kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta ühtekuuluvuse auditeid. hoolimata sellest, et me vaatasime üle ainult varem juba auditiga kontrollitud äh, tehinguid, siis oli tegemist kolmekümne, leidsime me kolmkümmend kuus tuvastatavat viga, mida teised auditiorganid ei olnud avastatud ja need olid seotud äh, mittevastavate kulude või käibemaksuga finantsvahendite kasutamine. finantsvahendeid kasutatakse üha rohkem, mis tähendab seda, et meie tegevus selles väga keerulises valdkonnas on seda olulisem. tuvastasime, et kahe tuhande seitsmendast kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta perioodi finantsinstrumentide auditis ähm, majutati äh, olid investeeringud suunatud suures osas ettevõtetesse, mis ei olnud väiksed ja keskmise suurusega ettevõtted. ja ähm, auditi ametivõimudel ei olnud kohapealse kontrolli volitusi kahe tuhande neljateistkümnenda aasta kaks tuhat kakskümmend finantsinstrumendi väikene ja keskmise, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtted algatuse puhul. pidime kolmkümmend tehingut uuesti kontrollima, avastasime, et tegelikult ei oleks pidanud toetust andma, sellepärast et tegemist oli kas mittevastava tegevusega või mittevastava äh, ettevõttega, ehk siis mitte VKE-ga. siis mittevastav käibemaks, see probleem on kogu aeg olnud meie auditi raportites kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal kümne projekti puhul liikmesriikide ametivõimud olid äh, käibemaksu äh, hüvitused äh, toonud kuludena sisse, aga tegelikult see ei vastanud vastavatele tingimustele. kontrollikoda on teinud ülevaate juhtumitest seoses käibemaksuga, avaldame selle novembri lõpus teine eesmärk meie kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta auditis oli hinnata kahe tuhande neljateistkümnenda, kahe tuhande kahekümnenda aasta perioodiks ja meie uut kontrolliraamistikku, vaadata, kuidas saaks seda tulevikus kasutada. kuna tegemist oli katseprojektiga, siis äh, hindamisele pöörasime päris palju tähelepanu, meie hinnang sellele raamistikule hindab liikmesriikide auditi ametivõimude tööd, kontrolli, infokontrolli äh, ja nende hinnanguid ning komisjoni hinnangut äh, varasemale tegevusele. liikmesriikide ametivõimude töö, see osa on oluline meie ühtekuuluvuse kontrolliraamistikus, sel aastal hindasime seitsme, seitset kahekümne ühest auditi ametivõimust kahe tuhande neljateistkümnendast kahe tuhande kahekümnenda aastani. meie hinnangu äh, tulemuseks olid äh, mitmed äh, järeldused, ka mõningad puudujäägid, mistõttu me ei saa päris nende tööd veel usaldada. leidsime, et üheksa puhul sellest lõpp-paketist, kus oli vigade määr alla kahe protsendi, nende arvates, aga meie arvates ei olnud vigade määr tegelikult nii väike, kui äh, liikmesriikide kontrolliameti võimud näitasid. tundsime muret ka mitmete teiste asjade puhul, nende äh, valimi äh, esindat-, esindatuse ulatus ja mõningal puhul pidime me tehingud uuesti kontrollima, eraldama oma kontrollikoja vahendeid selleks ja ressursse. pidime külastama kaheksakümmend toetuse saajat, keda juba oli teine kontrolliorgan külastanud mis puudutab hinnangut komisjoni tööle, siis komisjoni peamine roll selles uues raamistikus on anda oma heakskiit nendele pakettidele ning kontrollida seda, et kulud oleksid vastavuses. ja äh, samuti lõpuks peab peadirektor andma oma kinnituse. praegusel hetkel on äh, meil pro-, me, on väga palju äh, äh, vigu aastaaruandes, kolmteist regio peadirektori puhul ja peadirektor rektorid kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta aastaaruandes kasutavad ajutist vigade määra, mis ei ole veel kogu kontrollitsükli põhine lisaks sellele, äh, kui proportsiooniliselt äh, oli äh, mitmel puhul arvutatud vigade määr suurem kui lubatud kaheprotsendine künnis. Künnise võttes arvesse seda, et meie praegune kinnitusraamistik oli puudulik, on meil vaja seda veel tugevdada, parandada iseäranis seda, kuidas auditi ametivõimud ning komisjoni tasand teevad oma tööd. jätkame sama lähenemisviisi kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal olime omalt poolt esitanud kuus soovitust, kolm neist on komisjonile olnud vastuvõetavad ja ülejäänud kolm osaliselt loomulikult oluline on see, et me kasutame Euroopa Liidu vahendeid eeskirjadepäraselt, samuti on oluline ka see, et neil oleks positiivne mõju, mõju eesmärkidele ja eesmärkide saavutamisele. neljandat korda on meil kuuendas peatükis soorituse osas eraldi Äh, osa sees. hindasime sada kolmeteistkümmet tehingut, äh, operatsiooni, mis äh, olid lõpule viidud, ka viiskümmend kuus kahe tuhande seitsmendast kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani, viiskümmend seitse järgmises perioodis. me hindasime kõigepealt oma soorituse mõõtmise süsteemi ning leidsime et, et kuuekümne viiel protsendil oli see vastav ja teistel juhtudel ei olnud programmi ametivõimud oma näitajaid projekti tasandil välja töötanud, mistõttu oli väga raske tegelikult äh, selle tulemuslikkust hinnata. Nende seitsmekümne nelja projekti puhul, kus olid pandud äh, tulemuste näitajad paika, äh, aitasid liikmesriikide ametivõimud meid oma töös. liikmesriikide ametivõimudel olid samuti oma eesmärgid, pidasime tuvastasime, et siis äh, praktiliselt kõikide näitajate puhul äh, olid need näitajad äh, ka täidetud või vähemalt osaliselt täidetud. loodan, et meie tööst on teile kasu ning tegemist on olulise poliitikavaldkonnaga, mida kajastab ka see, et meie Kontrollikoda on avaldanud kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal seitse seda teemat puudutavat raportit ja kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal kümme meie arvamus kuus kaks tuhat kaheksateist esitab meie seisukohti ühissätete määruse kohta, mis hõlmab mitmeaastast finantsraamistikku kahe tuhande kahekümne esimesest kahekümne, kahe tuhande kahekümne seitsmenda aastani. lubage mul lõpetuseks äh, avaldada tunnustust komisjonile, kes äh, on teinud oma tööd koost-, konstruktiivses koostöövaimus ning lõpetuseks tänu ka proua raportöör Ayala Senderile kasuliku koostöö eest, aitäh! suur tänu teile ja sõna saab volinik Kretsu, palun. aitäh, äh, proua esimees, proua raportöör, äh, austatud parlamendiliikmed, äh, austatud kontrollikoja raporteeriv liige, daamid ja härrad, esiteks tahaksin ma tänada väga seda komisjoni teie selge poliitilise toetuse eest aastate vältel. oleme teinud koostööd ja meil on palju saavutusi, mille üle me võime olla uhked, eh, mis puudutab eh, legaalsust, aga ka eh, regulaarsust. nii nagu raportöör just ütles, siis sel aastal leidis Kontrollikoda paranemisi Euroopa eelarves tervikuna, aga nad leidsid ka, et märkimisväärselt on paranenud meie ühtekuuluvuspoliitika. aastate jooksul oleme me säilitanud vigade osas positiivse väheneva trendi ja ma loodan, et see trend jätkub. me, minu mandaadi alguses oli meil viis koma seitse protsenti eh, see veamäär ja eelmisel aastal oli see neli koma kaheksa protsenti, see aasta ainult kolm protsenti meie progress on kahe asja tulemus, tugevam õiguslik raamistik ja loomulikult ka paremini eh, on valmis haldus- ja kontrollisüsteemid ja nagu te teate, siis eh, iga aasta teevad programmid vajalikud finantskorrigeeringud ja eh, meie tegevus eh, koos liikmesriikidega on toonud tulemusi. hindan ka väga kontrollikoja otsust muuta oma auditeerimislähenemist. kontrolli ja kinnitusraamistik aastateks kaks tuhat kakskümmend kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, seda on tugevdatud ja nüüd võtab see, seda ka arvesse. Eh, kontrollikoda jälgib kogu kontrolliahelat ja kontrollikoda võttis ka täiesti arvesse neid korrig-, parandamisi, mis on juba aset leidnud. me väga tervitame seda algatust, meie oma süsteemid eh, on sellised, kus ka mõõdetakse vigu ja niimoodi me väldime eh, seda, et auditite puhul tegevused kattuksid. loomulikult me peame jätkuvalt äh, Äh, neid saavutusi parandama, järgmisel aastal on rohkem programme, kus äh, on kõrge kulukus ja seetõttu me peame olema äh, tähelepanelikult. me töötame edasi ka liikmesriikidega selleks, et parandada süsteemide funktsioneerimist, kus vaja ja vaatame ka seda, kuidas oleks võimalik sisse viia vajalikud parandused. nüüd tahaksin rääkida sellest, kus me oleme täna varasema programmi lõpetamisega, hetkeprogrammide äh, rakendamisega ja sellega, milline on meie ettepanek aastaks kaks tuhat kakskümmend ja sealt edasi. lõpetamine. nüüd me oleme me edasi jõudnud kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist programmiperioodi lõpetamisega ja teil on hea meel kuulda kindlasti, et lõpetamine on toimumas kiiremini kui kõigi varasemate perioodide puhul. me oleme juba sulgenud või eelsulgenud rohkem kui kaks kolmandikku programmidest ja kindlasti aasta lõpuks jõuame veel kaugemale loomulikult me ei sulge ühtegi programmi enne seda, kui meil on selge kinnitus, et Äh, deklareeritud kulutuste osas enam mingisuguseid materiaalseid vigu ei eksisteeri. liikmesriigid on meie arvates oma rolli täitnud, nad on äh, tõsiselt äh, rakendanud vajalikke kontrollimeetmeid sulgemispakettides, mille nad on esitanud ja meie oleme ka oma rolli täitnud, oleme vaadanud tõsiselt kõiki programme, oleme kohaldanud vajalikku finantskorrigeeringut iga kord, kui oli lahtisi küsimusi ja teeme seda ka jätkuvalt edasi Äh, see, see, et ollakse vastavuses kohalduvate reeglitega, on kohustuslik, äh, see, et märkimisväärselt on vähenenud veamäär, et süsteemid töötavad paremini, kõik see võimaldab meil paremini keskenduda saavutustele. nagu te teate, siis on saavutused on olnud alati meie eesmärgiks ja me peame jätkuvalt näitama, milline on meie poliitikate lisaväärtus, milline on meie poliitikate mõju ja ma arvan, et see aasta on eriti oluline, arvestades, et on tulemas Euroopa Liidu valimised. et me näitame üles Euroopa solidaarsust äh, finantsküsimustes oma regioonide, riikide ja linnade vahel. peame loomulikult mängima oma rolli selleks, et võimaldada äh, pidada debatti debatti kodanikega ja kodanike vahel. ja nüüd ma jõuan oma teise märkuse juurde. me oleme saavutamas seda, et hetkeprogramme raputatakse, rakendatakse täishooga, rakendamine on kindlasti paranenud ja heaks kiidetud projektide äh, arv on vastavuses äh, sama äh, perioodiga eelmisel, sama ajaga eelmisel perioodil. see rohkem kui seitsekümmend protsenti ehk siis rohkem kui kakssada kolmkümmend kuus miljonit eurot ERDF-ist ja ühtekuuluvuspoliitikast ja see toetab umbes kakssada viitekümmet tuhandet projekti. Need investeeringud on hästi suunatud, loomulikult on nad äärmiselt olulised Euroopa inimeste igapäevases elus, senini välja valitud projektidest kakssada viiskümmend tuhat töökohta luuakse nendega rohkem kui neli miljonit lisamajapidamist on nüüd kaetud lairibaühendusega ja rohkem kui nelikümmend miljonit inimest saavad paremat tervishoiuteenust, viiskümmend miljonit inimest saavad äh, paremini kaitset tulekahjude eest, ühtekuuluvuspoliitikud, äh, eksante tingimuslikkusega, ka see on toonud palju positiivseid äh, mõjusid, mis lähevad projektidest kaugemale, üleüldiselt on paremini hallatud äh, avalik poliitika liikmesriikides, parem ärikeskkond on tekkinud, äh, poliitikareformid on sellega kaasa tulnud, äh, avalike institutsioonide haldusvõimekus on paranenud ja komisjon on võtnud endale eesmärgiks täieliku läbipaistvuse selle kohta, kuidas tegutsetakse ja rakendatakse asju koha peal. kõik saavad vaadata, millised on programmide konkreetsed saavutused, avatud andmed regulaarselt ajakohastatud platvormis ja see platvorm näitab ka eelmise perioodi saavutusi ja ei ole juhuslik, et see platvorm võitis Euroopa Ombudsmani auhinna äh, aastal kaks tuhat seitseteist äh, tippsaavutused äh, avaliku halduse läbipaistvuses. aga me peame siiski tunnistama, et hea rakendamine koha peal ei ole veel täielikult endaga kaasa toonud, toonud äh, head äh, finantskohustuste täitmist, see on äh, umbes seitsekümmend protsenti ja see kasutuselevõtu tase on madalam, kui me oleksime arvanud. Äh, on, äh, see on selle tulemus, et me oleme lõdvendanud automaatsuse reeglit, meie ettemaksete süsteem on samuti muutunud, ettemaksed loomulikult on tõsiselt kontrollitud, aga madalam kasutuselevõtu määr Äh, on toonud kaasa selle, et võrreldes eelmise perioodiga ei ole asjad paranenud. Äh, kui reeglid hakkavad äh, kõigi projektide puhul see aasta rakenduma ja eelnevalt, erinevalt varasemast perioodidest mingisuguseid erandeid ei ole, nii et me jälgime tihedalt kõiki programme ja töötame liikmesriikidega koostöös selleks, et kiirendada rakendamist daamid ja härrad, mandaadi algusest saadik äh, olen ma töötanud selle nimel, et liikmesriigid, kodanikud ja linnad saaksid meie rahadest kõige rohkem. ja ja jätkan äh, seda kuni oma mandaadi viimase päevani. ühtekuuluvuspoliitika on oluline avalike investeeringute allikas paljude liikmesriikide jaoks. see aitab meil toime tulla äh, keerulise majandusolukorraga ja majanduse taastumise protsessi toetab see samuti ja see on meie aluslepingute üks peamine eesmärk, et vähendada erisusi siin ja mitmes liikmesriigis on seetõttu liikunud edasi sõltumatult majanduskriisist. aga riiklikel tasanditel on regioonide vahel märkimisväärsed erinevused. mõnikord on need lõhed isegi kasvanud ja mõnikord on tekkinud uued lõhed ja seetõttu oleme me koos algatanud kaks olulist eh, initsiatiivi, regionaalne initsiatiiv, eh, mis eh, aitab järele jõuda ja industriaalse ülemineku algatus. me toetame seda, et investeeritakse selleks, et kohalikesse, kohalikke takistusi e eemaldada ja tundub, et esialgselt on seda saatnud edu ja see on tulevikus ka võtmeeesmärgiks selle on loodud ka suunatud rakkerühm parema rakendamise saavutamiseks. see rakkerühm on saavutanud häid tulemusi, kasutuselevõtu määr äh, oli lõpetamisel kõigi projektide puhul väga hea ja oleme ennetanud ja, ja tekitanud olukorda, kus kahjud on väiksemad. Äh, me tervitame äh, kontrollikoja raportit siin ja rakkerühm jätkab tööd pilootprojektidega, kus see vajalik on lisaks eh, minu diskussioonidega liikmesriikide ja kasusaajatega, siis ma sain üsna varsti aru, et meil on vaja eh, suuremat lihtsustamist ja kolm aastat tagasi tegin algatuse luua kõrgetasemelise lihtsustamise töörühma kasusaajate jaoks ja nende soovitused on kaasa toonud endaga omnibus määruse ja ettepaneku perioodiks pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. ja nüüd ma jõuangi siis loomulikult meie tulevikuettepaneku juurde, oleme võtnud arvesse liikmesriikide kasusaajate eh, muresid, eh, teie eh, poolt tõstatatud probleeme, et meil oleks koha, paremini kohanev ja vähemate vigadega programm. nüüd on Omnibussi määrus jõus ja liikmesriigid peavad tegutsema. Nemad peavad kõikidest välja pakutud lihtsustustest saama maksimumi ja peavad kindlasti kiirendama ka rakendamist koha peal aasta kaks tuhat kakskümmend ettepanekut, mida tutvustati mais, seal mindi lihtsustamisest kaugemale. kolmsada seitsekümmend kaks miljardit on meie eelarve pärast aastat kaks tuhat kakskümmend ja seetõttu on ühtekuuluvuspoliitika Euroopa Liidu kõige suurem investeerimisinstrument, mis hoiab Euroopa Liitu koos ja toob Euroopa kodanikele lähemale. meie ettepanekud lõid ka lühema ja modernsema menüü viis poliitika eesmärki, mille eesmärgiks on nutikas, roheline, madala süsinikuga, sotsiaalsem ja rohkem ühendatud Euroopa, kus on viis pluss kaks aastat programmiperioodi ja seetõttu me tahame hoida eh, saavutused eh, oma eesmärgiks. iga programmi puhul me vaatame viie aasta pealt üle, kuhu on jõutud. on parandatud eh, sidemeid Euroopa semestriga, mis paneb paika ühtekuuluvuspoliitika eesmärgid ja teeb eh, ettepanekuid meetmeteks, millega kiirendada rakendamist, eh, sujuv üleminek näiteks programmiperioodide vahel, kus eh, olemasolevad rakendamissüsteemid, kui need on hästi töötanud, viiakse edasi järgmise perioodi ettepanekut näeb ette rangema finantshaldamise, kus meil on N pluss kaks reegel ja oleme vähendanud bürokraatiat, oleme vähendanud liiga keerukaid reegleid, oleme rahastute vahel reegleid harmoneerinud ja ma arvan, et see on oluline samm edasi, et olukord oleks lihtsam nii kasusaajate kui programmi haldajate jaoks. meil on rohkem kui kaheksakümmend viis lihtsustamismeedet meie ettepanekus ja see nimekiri ei ole lõplik kontrolli haldamise puhul oleme me teinud ka tasakaalustatud äh, ettepaneku, et äh, oleks äh, suurem lihtsustamine, väiksem kontrollikoorem, samas säilitades oma robustset süsteemi, oleme teinud ettepaneku, et oleks vähem, aga põhjalikumad kinnitused, et oleks ühtse auditi lähenemine, et oleks suurendatud proportsionaalne kontrollisüsteem nende puhul, kelle, kelle mineviku andmed on head ja seetõttu me saame rohkem keskenduda rakendamisele koha peal austatud parlamendiliikmed, nende ettepanekutega, mille me oleme esitanud aasta kaks tuhat kakskümmend järgseks ajaks, jõuab ühtekuuluvuspoliitika uude programmiperioodi modernsema, kohasema ja paindlikuma poliitikana, mis on valmis toime tulema väljakutsetega, mis on meie regioonide, linnade ja kohalike kogukondade ees me tahame, et see poliitika panustaks Euroopasse, mis ühendaks inimesi, regioone, poliitikaid, mis võimestaks inimesi, nii et nad tuleksid toime tuleviku väljakatsetega ja poliitikaid, mis kaitseks neid. ajastus on siin äärmiselt oluline läbirääkimiste puhul. mul on hea meel näha, et Euroopa Parlament on siin edasi liikunud kiiresti ettepanekute hindamisel ja diskussioonide jätkudes palun, et kõik institutsioonid, eriti just nõukogu, tagaksid, et äh, välja pakutud äh, lihtsustused ja täiendavused säiliksid. lähikuudel teen ma endast parima selleks, et tagada, et hoog äh, säiliks kaasseadusandjate töös. suur aitäh ja veel kord aitäh teiepoolse toetuse eest. Te olete ranged, aga väga konstruktiivsed. ja ma tõesti hindan seda, sest et niimoodi loome me koos tõhusama ühtekuuluvuspoliitika, mis toob lisaväärtust äh, ja tulemusi Euroopa ja Euroopa kodanike jaoks ja loomulikult äh, olen ma nüüd valmis vastama teie küsimustele, aitäh. suur tänu. ja sõna saab raportöör, palun. suur tänu, esinaine ma soovin siinkohal äh, kõigepealt tänada härra Murphyt äh, tema sõnavõtu eest. ka Kontrollikoja jaoks on olnud tegemist keerulise aastaga. selles mõttes, et äh, ka seal on olnud vaja rakendada mitmesuguseid uusi meetmeid ja võtta uusi kontrollitegevusi tarvitusele Euroopa Komisjoni poolsed kontrollid oli vaja üle kontrollida. suur tänu selle eest ja suur tänu äh, proua Kretsule. me teeme juba väga hästi koostööd omavahel ja ma palun, et äh, proua Kretsu saadaks meile oma sõnavõtuga kirjalikult, äh, et me saaksime sellega arvestada, valmistades ette aastat kaks tuhat üheksateist. käesoleval aastal me oleme jõudnud väga olulisse punkti. meil on äh, MFF-i läbirääkimistsükkel lõpule jõudmas, samuti Brexit on loomulikult Euroopa jaoks väga oluline teema, nii et arvestades äh, kõiki neid aktuaalseid teemasid, tuleb vastavalt ka planeerida tulevasi programme. ma saan ainult tervitada seda, kui Kontrollikoda ütles, et äh, vigade määr on nüüd äh, langenud, ähm, see on väga hea ja on väga tore, et seda tunnustatakse, me oleme aastaid selle kallal äh, töötanud, oleme ikka ja jälle selle juurde tagasi tulnud, oleme üritanud leida uusi koostööformaate niimoodi, et kõik kõik äh, ahela lülid oleksid äh, tõesti olukorras, kus nad saavad oma mandaati hästi täita, me räägime siin tõukefondidest äh, kuni viimaste kasusaajateni selles ahelas, räägime sealhulgas ka liikmesriikidest, nii et on hea, et siin on tulnud käegakatsutavaid parendusi. siinkohal tuleb tunnustada ka seda, et äh, kontrollikoda on nüüd aru saanud äh, tendentsist, äh, mis on seotud ühise rakkerühmaga vigade määra vähendamisel. tõesti äh, kohalik ja piirkondlik omavalitsus on ka andnud äh, tugevalt oma panuse, et äh, paremaid tulemusi saada. loomulikult meil on endiselt äh, mõningaid probleeme, me ei saa töötada päris veavabalt, aga olukord on igal juhul paranenud ja me loomulikult soovime minna ka järjest enam otsehalduse teed. me teame, et käesolev aasta on äh, ülemineku aasta, lõpetatakse eelnev äh, periood, sellega on olnud seotud äh, mitmed programmid, mis tuleb nüüd lõpule viia ja me peame tõesti vaatama, kas see raha on kulutatud eesmärgipõhiselt või mitte igal juhul äh, meil on nüüd äh, käimisperiood kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend ja nagu te ise ütlesite, siis äh, käesoleval aastal oleme me suurema osa sellest programmiperioodist juba rakendanud, aga Kontrollikoda juhtis tähelepanu konkreetsetele probleemidele, nagu ka komisjon need on probleemid, mis eksisteerivad Euroopa Liidu üleselt näiteks tõukefondide rahade kasutamine. on olnud äh, palju viivitusi ja venitamisi liikmesriikide asutuste poolt, võttis tõesti kaua aega, et seal hakkaksid asjad liikuma. kui meil on siin paindlikkusreegel, äh, siis see on endaga kaasa toonud selle, et äh, ametiasutustel oli raskusi äh, vahendite väljamaksmisega ja seda seoses kriisiga. me tahaksime vastust nüüd järgnevatele küsimustele. ühesõnaga, väga palju uusi algatusi on tehtud N miinus kaks, N miinus kolm, kuidas nendega on? me soovime aru saada, millistel põhjustel ei ole vahendeid igal pool ära kasutatud ja eraldatud, kas see on seotud tehnilise abiga, kas see on seotud äh, kaasrahastamisega, nii nagu Kontrollikoda ka eelnevalt mainis, või on mingisuguseid äh, muid põhjuseid? meil oleks vaja natukene rohkem tähelepanu pöörata nendele põhjustele, need tuleb selgelt nimetada. me peame aru saama, miks on olnud nii palju viivitusi ja hilinemisi. ja kohalikud ametiasutused äh, on tihtipeale hädas nende viivitustega ja selle probleemiga tuleb tegeleda. me oleme silmitsi tõesti väga suure väljakutsega, et ähm, saavutada ka selles vallas edu, sellepärast et äh, kui kõik muutub järjest aeglasemaks, siis me oleme silmitsi väga suure probleemiga. meil on äh, väga palju makseid, äh, maksekohustusi, need summad on meeletud ja siis tsükli lõpus on meil suured probleemid selle kõige lõpule viimisel läbirääkimised muutuvad järjest äh, keerulisemaks, kui need äh, maksed on niivõrd problemaatilised ja neid ei ole võimalik teostada. ja see on teema, mida tuleb kindlasti kontrollida. ja nüüd ühest äh, teisest teemast, see on seotud vigade määraga. nagu juba öeldud, siin on parendusi, komisjon ise mainis seda, seda ütles ka Kontrollikoda aga meil äh, tuleb nüüd läheneda sellele küsimusele asukohapõhiselt ja tuleb vaadata, millised elemendid siin rolli mängivad ja kus konkreetselt äh, vigade määrad äh, esinevad. meil on selline olukord, et meil on palju hilinemist ja viivitamist ja siis me saame peadirektoritelt need raportid ja saame sisekontrollist äh, raportid ja samuti tulevad meile raportid liikmesriikidest ja see kõik äh, viib äh, selleni, et vigade määr järjest suureneb. kui meil on niivõrd palju vigade allikaid, siis äh, seda kõike on liiast ja me peame tegutsema selliselt, et Euroopa Liidu eelarve oleks dünaamiline, aga et äh, me saaksime näidata äh, tõesti Euroopa kodanikele iga aasta, et äh, eelarve on kujundatud õigesti ja summad on välja makstud õigesti. ma tahaksin öelda, et ma olen Kontrollikojaga nõus selles osas, et ähm, ühtekuuluvusvaldkonna tulemused on väga head, väärivad tunnustamist, aga endiselt on meil puudu usaldusväärsetest indikaatoritest, mis äh, lubaks äh, konkreetset mõõdistamist ja ma loodan, et äh, kolleegid esitavad ka küsimusi selle teema kohta, aitäh! suur tänu ja proua volinik, palun! mulțumesc foarte mult, doamnă raportor, pentru aprecierile. suur tänu, proua raportöör. Teie äh, positiivsete ettepanekute eest ja suur tänu ähm, ka äh, hinnangule. Äh, tegemist on üsna erilise ajaga praegu toimuvad keerulised Brexiti läbirääkimised, uue mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimised ja nii edasi. tahaksin vastata konkreetselt äh, seda, mis puudutab äh, äh, kohapealset tööd. see valmistab meile kõigile muret. nagu ma teile ütlesin, valimis, valimi koostamine ja nii edasi protsess areneb ja nii Ühtekuuluvus kui Arengufondi puhul kaks kolmandikku äh, kogu eraldatud summast on hõlmatud selle perioodiga kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend ja komisjon hõlmab ainult kahtekümmet protsenti, ülejäänud on liikmesriikide kätes ja toetuse saajad esitavad omapoolse info, me teeme koostööd liikmesriikidega selleks, et meie koostööd parandada. programmid, mõningad programmid on nii-öelda riskiprogrammid ja me püüame ka kanda hoolt selle eest, et Euroopa vahendid, vahendite vastuvõtuvõime oleks parem koha peal. komisjon on pakkunud päris suurt toetust kõikides liikmesriikides sel aastal oleme pakkunud tehnilist abi, oleme lepitusprotsessis abi pakkunud, meil on kohapeal eksperdid, meil on piirkondades eksperdid ja me kõik pingutame selleks, et välja töötada lahendusi, mis äh, mõnikord on muutnud vastuvõtuvõime sellel programmiperioodil väiksemaks. aga minu teenistused on alati liikmesriikide käsutuses, aga Äh, me peame vaatama ka liikmesriikide äh, tulemusi. Äh, miks vastuvõtuvõime on aeglustanud, sellest oleme rääkinud toetuse saajatega, mõningatel liikmesriikidel on vaja palju rohkem aega selleks, et kontrolli ning juhtimise ametivõimed paika nimetada. nagu te teate, oleme me paika pannud selged tingimused selleks, et omalt poolt tagada, et juhtimis- ja kontrollisüsteem oleks paigal. ja mõnedel on äh, vaja rohkem aega uuendustega kohanemiseks ning äh, eksante tingimuslikkusega kohandamisel, kohanemiseks. ning äh, struktuurifondid äh, tegelevad väga paljude erinevate valdkondade erinevates liikmesriikides. eelrahastamise määr on meie arvates samuti üsna hea ja N pluss kolm äh, kohustuste valem äh, koos eelrahastamisega ei ole olnud väga suureks surveks liikmesriikide ja siis interneti kasutamine on valmistanud mõnikord muret liikmesriikides. ja see võib tuua kaasa vahendite äh, ülekandmise peatamise, kui ei ole esitatud kõike vajalikku infot. samuti on viivitused mõnikord tingitud sellest, et õigusaktid võeti vastu aeglaselt kahe tuhande seitsmeteist, äh, kahe tuhande seitsmenda, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta programmi lõpetamisega on aega läinud. aga aastaks kaks tuhat kakskümmend teeme ettepaneku äh, eeskirjade lihtsustamise kohta, üleminek on pehmem selles valdkonnas ja seda järgmisteks äh, programmiperioodideks. selle eesmärgiks on kohapealsed äh, elluviimist kergenduda. meie eesmärgiks on konkreetsed tulemused. meil on loomulikult vaja rohkem aega. mitmetel liikmesriikidel on erinevaid kavasid. me teeme koostööd Äh, liikmesriikidega, kontrollikojaga ja püüame ühiselt leida parima võimaliku tasakaalu äh, äh, eeskirjade rakendamise ning tõhusa kontrolli vaha, vahel. me kanname hoolt kodanike igapäevaelu puudutavate asjade eest suur tänu. ma ei ole küll esimene variraportöör, aga soovin siiski omalt poolt äh, üht-teist öelda. ma ei ole päris äh, samal meelel selle poliitika üldise positiivse hindamisega ja ka Kontrollikoda päris nii ei väljendunud. kontrollikoda ütles, et äh, kõiki tulemuse eesmärke täiel määral ei saavutatud. nii et me peame tegelema küsimusega, mida me soovime ühtekuuluvuspoliitikaga saavutada. loomulikult, kui niivõrd palju raha liikmesriikidele anda, tegemist on meeletu summaga, siis loomulikult on teatavad tulemused, oleks kohutav, kui neid üldse ei oleks aga küsimus on selles, kas me peaksime olema paremad, kas liikmesriigid äh, peaksid äh, rohkem pingutama, me räägime siin tööhõivest, arengust, me räägime territoriaalsest äh, koostööst, ühtekuuluvusest ja me räägime erinevuste tasandamisest regioonide vahel ja see on, erinevus on pigem kasvanud, mitte vähenenud. see raha on ainult üks osa kogu pingutusest ja kui liikmesriigid äh, ise ei toeta seda Brüsseli raha riiklike meetmetega, siis ei saa kõigest sellest asja. ja ma tahaksin rääkida just nimelt sellest liikmesriikide osast. kui kaugel me oleme sellega, et me seoksime raha majanduskasvu ja tööhõivega, kui kaugel me nende struktuuridega, selle hindamisega oleme, seda ma tahaksin teada, äh, proua volinik, ja siis me võiksime mainida ka konkreetseid näiteid, konkreetseid liikmesriike, see oleks kõige kasulikum. ja mis puudutab neid viivitusi, siis mitte ainult äh, alguses ja programmi kestel ei ole viivitusi, vaid äh, me kaugeneme territoriaalse ühtekuuluvuse ähm, eesmärkidest. kaks koma viis miljardit eurot leidis siin mainimist, aga see põhimõtteliselt ei ole ju mitte midagi, me oleme kaugemale maha jäänud kui kunagi varem ja millega me riskime, kui me nii aeglaselt äh, rakendame sellest tuleks ka kindlasti rääkida kuidas teie hindate selle aeglase rakendamise riske? ma ei räägi ainult projektidega viivitamisest, vaid, vaid sellest, millised poliitilised riskid tekivad ja me peame rääkima ka financial engineering äh, vahenditest. kontrollikoda ütles, et praegu on meil äh, kümme protsenti ainult nendest vahenditest jõusnud äh, kasusaajateni ja proua volinik, mida te selles küsimuses soovite teha, see oli minu kolmas küsimus, nüüd neljas küsimus. see puudutab äh, mõningaid äh, murettekitavaid punkte, nimelt huvide konfliktid. me ju näeme eelarve kontrollis ja suur tänu regionaalküsimuste peadirektoraadile, kellega me oleme koostööd teinud, me näeme ühesõnaga huvide konflikte. rikkad inimesed, kellel on ettevõtted, lähevad poliitikasse. seda näeme näiteks ühes liikmesriigis ja mõnes teises liikmesriigis me näeme, et ainult nii-öelda sõbralikud ettevõtted saavad ligi Euroopa rahadele ja siis Euroopa äh, rahadega konkurentsi mitte ainult ei, mitte ei edendata, vaid vastupidi, pidurdatakse, ma räägin siin äh, Ungarist, teataval määral ka Tšehhi Vabariigist. ühesõnaga, me näeme selliseid arenguid Euroopa Liidu liikmesriikides. kuidas on plaanis äh, selliste arengutega tegeleda, see oli minu neljas küsimus ja nüüd viies küsimus see äh, puudutab äh, haldusnõukogude usaldusväärsust. ja see läbib ka punase joonena Kontrollikoja raportit, me ikka näeme, et need äh, head sõnumid ja suured parendused, nende osas ma pean küsima, kas see info on usaldusväärne ja ma ei ütle seda mitte sellepärast, et ma oleksin eriti umbusklik inimene, vaid sellepärast, et kõik viitab sellele, et haldusnõukogudes juba on huvide konflikt sees. ja see on äh, süsteemne viga, süsteemne probleem. mida te sellega teete? ja palun ärge hakake mulle kontrollisüsteemi seletama, ma tean, kuidas see toimib, aga küsimus on selles, et äh, meil on äh, halduse tasandil ja auditi ahelas niivõrd palju probleeme ja küsimus seisneb äh, selles, et kas poleks mõttekas, et regionaalküsimuste peadirektoraat ka käiks asju kontrollimas koha peal, mitte ainult süstemaatiliselt ja nüüd saab sõna proua Tablajova, palun uh,. Hea volinik, suur aitäh teie töö eest, kõik teie vastused on väga detailsed ja komisjon saab üha paremini hakkama kirjaliku vastamisega. mõnikord meil ei ole vaja isegi jätkuküsimusi küsida, sest et kirjalikud vastused on väga head ja suur aitäh selle eest. tahaksin tänada teid äh, lihtsustuspingutuste eest, sest nagu te teate, siis on see meie komisjoni jaoks suureks äh, prioriteediks ja lihtsustamine ei puuduta mitte ainult hetke MFF-i, vaid ka määruse ettepanekuid tulevaste MFF-ide jaoks minu seisukohast see veamäärade vähenemine käib käsikäes lihtsustamisega ja õppe, saadud õppetundidega, nii et eh, mul on ainult üks küsimus, võib-olla see on selline veidi filosoofilisem, aga tahaksin koos teiega mõelda selle üle, kuidas me võiksime seda kasutada tulevikus. ja seda silmas pidades tahaksin küsida teie käest, et kuidas eh, saaks eh, edasi lihtsustada ja vähendada liikmesriikide seda code plating ut äh, Äh, tingimuslikkusega, kas oleks võimalik, et äh, lihtsustamine ja selle gold plating'u vähendamine oleks äh, tingimuslikkuse osaks, see oleks hea lahendus? ja nüüd antud vastused, saavutuste ennustamine, te ütlesite, et antud andmed põhinevad projektide enda edastatud andmetel me oleme näinud, et projektides on toimunud muudatused erinevatel põhjustel, rahastuse muutus, välja toodud tulemused, siis tahaksin küsida teie käest, et kuidas komisjon neid liikmesriike ja nende saavutuste deklaratsioone, indikaatoreid hindab, et kas on mingit kontrolli komisjoni poolt, et kontrollitakse seda, mida liikmesriigid deklareerivad, sest et ma arvan, et see on samuti äärmiselt oluline punkt, aitäh. kolleeg Staas, palun Eh, eh, aitäh! nagu Martina, tahaksin ka mina teid eh, ja teie talitusi tänada nende äärmiselt täpsete, detailsete vastuse, vastuste eest, mille te meile, meile olete andnud. Te olete nende vastustega kindlasti meid väga aidanud küsin küsimusi, mis on seotud sellega, mida ütles proua Kressle, võimalik huvide konflikt poliitikute ja selle mõtte vahel, et äh, välja makstakse tohutuid Euroopa Liidu summasid, tohutuid Euroopa Liidu rahasid. Tšehhi Vabariigis näiteks härra Pavits, peaminister, äh, selle kohta me küsisime küsimusi. tahaksin aga konkreetsemalt äh, Äh, rääkida, minus tekitab see küll väga suurt, äh, suuri kõhklusi, kui me vaatame lähiminevikku ja seda, mis on aset leidnud, siis äh, me oleme hakanud endale juba septembri keskpaigast küsimusi esitama, rääkisime härra Oettingeriga volinikuga ja tema ütles siis, et jah, me võtame seda väga tõsiselt, on esitatud kaebus, mille on esitanud Transparency International, see on seotud Tšehhi Vabariigiga, me töötame koos, arutame seda asja erinevate peadirektoraatide eh, vahel, tuleme kõik kokku ja üritame siin eh, lahenduse leida ja see teatud määral meid rahustas, aga siis oktoobri lõpus eh, oli volinik Hogan eh, Strasbourgis ja kinnitas, et eh, eh, toimub ühisuurimine, nii nad, nii tema ütles, nelja peadirektoraadi vahel. ja nüüd teie vastuses, proua volinik, küsimus kolmkümmend viis, teie vastus selle, te ütlete, et ei, küsimus ei ole mitte enam ühisuurimises vaid äh, Transparency International on teinud kaebuse Tšehhi Vabariigi kohta. seda on teinud ka Tšehhi Piraadipartei, et äh, siin on võimalik huvide konflikt. ja teie vastate, et äh, käimas on tavamenetlus, mis puudutab ametlikku kaebust. see on teie vastus küsimusele kolmkümmend viis Äh, äh, see vastus, äh, ma pean tunnistama, üllatab mind ja tekitab minus ebamugavust, sest et tegemist ei ole tavajuhtumisega, siin on võimalik huvide konflikt, mis puudutab peaministrit ja ettevõtet, mis saab Euroopa Liidult miljoneid toetusi. küsimust ei ole mitte mingis tava, tavalises asjas ja kui asjad nii on ja see on äh, vastuolus või rikub finantsmäärust, ma pean õnnitlema teid ja teie talitusi, te olete nõudnud dokumentatsiooni, olete nõudnud, et te saaksite täieliku dokumentatsiooni. ja ma arvan, et äh, te, tegi Regi tegi seda väga hästi, usaldan teid, kui te ütlete, et te üritate faktid välja tuua, et te üritate saada paremat ülevaadet olukorrast, te uurite seda, aga oma vastuses ütlete te, et liikmesriigid ise et nende vastutus on rakendada kõiki oma kontrollimeetmeid, et tuvastada, kas programme on kohand-, äh, rakendatud kohaselt, mis puudutab ühishaldamist. aga kui esitatakse sellist tüüpi kaebus ja liikmesriik peab uurima, et äh, kas selline asi on aset leidnud korrektselt või mitte ja liikmesriiki juhib see mees, kes äh, on üks kahtlustatavaid, et tal võib olla huvide konflikt, siis see asi ei ole ju normaalne. nii et äh, kui te sellist uuringut, uurimust teostama hakkate, proua volinik, siis tuleb seda teha koordineeritult ja te ei äh, tegele mitte tavapärase kaebusega. asi on palju enamas. tahaksin kuulda teie vastust sellele. ütlete ka ja see on seotud äh, härra Selmajärvi vastusega, et äh, on vaja rohkem aega ja siis te saate meile anda lisainformatsiooni uurimise tulemuste kohta, aga mis nüüd saab äh, selle uurimise erinevate etappidega, iga kord, kui miskit aset leiab, oleks hea meel selle, kui me selle kohta midagi kuuleksime kui tehakse mingi otsus, näiteks et ähm, meile antakse ajakohast infot, isegi kui see toimub suletud uste taha, siis ikkagi tahaksime teada ja nüüd, kui on möödunud kaks, kaks pool kuud, siis äh, ei ole mitte ainult küsimus huvide konfliktis peaministriga, vaid siin on ka teine juhtum Tšehhi põllumajandusministriga. kas te sellest olete teadlikud, kas äh, ka siin on mingi uurimine käimas? Äh, kas teie ja teie talitused olete valmis äh, neid äh, väiteid uurima, neid kaebusi? või on see juba juhtunud, kas äh, juba mingi uurimine käib selles küsimuses? ja lõpetuseks ma arvan, et siin on toimumas rohkem, kui me hetkel aru saame ja ma arvan, et me peame siia kaasama Olafi. ja minu küsimus teile oleks, et kas on olnud mingisuguseid kontakte Olafiga või eh, kas me lihtsalt last-, laseme asjadel omasoodu kulgeda? suur tänu, ma annan teile kohe sõna, proua volinik, on küll kaks sõnasoovijat veel, aga siis saab variraportorite voor läbi. S-au acumulat multe întrebări. În primul rând vreau să vă mulțumesc, doamna președinte, pentru că... Suur tänu, väga palju küsimusi ja kõigepealt suur tänu, proua esimees, sellepärast et kõik asjakohased komisjonid, eelarve kontrolli komisjon ja teie ise ka äh, olete tõesti teinud oma tööd väga põhjalikult, meie ühine eesmärk on olla vägagi äh, hoolikas, see on alati olnud meie hoolikas äh, eesmärk ja ja äh, loomulikult meie kogutud informatsioon äh, on oluline kahe tuhande kahekümnenda aasta programmi perioodi jaoks, süsteem on nüüd palju põhjalikum kui, kui äh, eelmine programmi perio-, eelmise programmi perioodi puhul ja tegemist on siis äh, süsteemiga, mis on tõhusam, ka kontroll on tõhusam, kasutame sellest lähtuvalt kõiki ühenduse eelarvevahendeid. aga loomulikult, eks me ikka tunneme mõnikord muret selle kohta, kuidas me saaksime veel paremini teha kontrolli ja kuidas liikmesriikide ametivõimude tegevuse, tegevust soodustada. meie äh, praegusel hetkel oma tegevuses keskendume äh, sellele, et me kontrollime üle äh, et äh, esitatud informatsioon on äh, korrektne ning äh, me tõesti saame sellele infole tugineda. ja iga programmi puhul hindame enda elevusi kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal teeme ettepaneku viia läbi veel põhjalikum tulemusanalüüs see on siis tulemuste ülevaatamine, millest lähtuvalt me analüüsime äh, kõikide programmide tulemusi ning ma arvan, et me ei tohiks äh, mitte mingil juhul teha järeleandmisi äh, ambitsioonikate eesmärkide küsimuses, mis on kogu meie programmi perioodi jaoks paika pandud. omalt poolt püüame ka teha oma teavitustööd selle kohta, mida me oma töös teeme nagu te väga hästi teate, siis ähm, lähtume sellest äh, infost, mida on meile edastanud liikmesriigid. kontrollikoda äh, ütles meile et, et üheksakümne viiendal, üheksakümne viiel protsendil juhtudest äh, tõesti võib sellest teabest lähtuda. ja me usaldame liikmesriikide tulemusi ja teavet. kui on ähm, tegemist mingisuguste tõrgetega, siis loomulikult maksed peatatakse, nii näeb meie alusmäärus meile ette. ja mis puudutab äh, programmiperioodi äh, kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist, kaks tuhat neliteist, siis äh, kontrollikoda on kinnitanud aastaaruande äh, ja on äh, kontrollinud üle auditi operatsioonid äh, nii, nagu määrus seda ette näeb ja tegemist on tõesti tähtsa teemaga. Äh, teiegi olete ju selle tõstatanud. usaldus ja liikmesriikide auditi ametivõimude usaldamine on väga tähtis ja me peame saama äh, usaldada liikmesriikide auditiameti, ametit ja ähm, selle ja me peame omalt poolt aitama kaasa nende igapäevaelu kergendamisele. me püüame kanda hoolt selle eest, et meil oleks ühtne audit. ja me peame saama Äh, usaldada auditi äh, organite tööd äh, auditiga seoses ja omalt poolt on öelda, et paraku on meie ressursid piiratud ja me peame kontrollima liikmesriikide auditiorganite tööd ning hindama riske me püüame loomulikult äh, saada omalt poolt äh, saada kõiki äh, garantiisid selle kohta, et nende töö on kvaliteetne, ammutame informatsiooni kohapealsete operatsioonide kohta, nende aru, nende kontrolli meetod, metoodika kohta ja nii edasi ja vaatame, kas tõesti nende edastatud info vastab reaalsusele. ja ma nii või teisiti, ka siis, kui me oleme saanud kinnitust, et andmed on usaldusväärsed ja liikmesriikide auditiorganite töö on usaldusväärne, jätkame nende töö kontrollimist ka tulevikus. oleme kontrollinud üle mitmesaja auditioperatsiooni ja, ja aga me ei jää loorberitele puhkama. kontrollime auditi ametivõimude tööd ka tulevikus väga põhjalikult. me ei jäta midagi kahe silma vahele, peame hoolt kandma selle eest, et ähm, esitatud tulemused on äh, korrektsed ja püüdsime eelmisel aastal vältida seda, et auditit ei viidud läbi mitu korda. Äh, kontrollikojaga oleme teinud koostööd ja äh, sel aastal on läbi viidud, on plaanitud viiskümmend kaheksa auditit ja üheksateist kohapealset kontrolllähetust. ja see võimaldab meil siis vaadata, kas liikmesriikide äh, edastatud veamäär vastab, vigade määr vastab äh, tõelisele vigadus, vigade määrale ja kas ei ole mingisuguseid tõsiseid puudujääke. ja meie toetame äh, auditi ametivõime, sest meie ühiseks eesmärgiks on kanda hoolt selle eest, et et kõik lähtuksid samadest mängureeglitest ja mõningates riikides oleme täheldanud seda, et kontrolli ametivõimudel on raskusi Euroopa normidest kinnipidamisega ja metoodikaga võib olla probleeme ja siis sektori lähenemisviisiga. ja nii edasi ja nii edasi ja mis puudutab äh, finantsvahendeid, siis kahjuks äh, on meil programm, äh, kus on üks kolmandik vigu ja me peaksime siiski kandma hoolt selle eest, et vigade määr jääks alla selle kahe protsendi piirmäära ja äh, finantsvahendite osas ka. Äh, äh, ka Euroopa Investeerimispanga puhul. kõik eeskirjad oleme üle vaadanud Omnibussi kontrolli raames, kontrollikoda on paika pannud oma soovitused ja, aga ikkagi vigade määr jäi alles ühe kuni kolme protsendi mm, piires. ja selles kontekstis ei saa hakata kõike kriteeriuma läbivalt, kui ainult ühe riigi ühe juhtumi puhul on tegemist tõsisema probleemiga ja kõik muu toimib. peab arvesse võtma ka seda, et praegu on eelarvevahendid kärbitud ning ähm, praeguse programmiperioodi valimik moodustab kuuskümmend neli protsenti programmidest äh, ribi regionaalarengu ning äh, ühtekuuluvuse valdkonnas ning finantsvahendite puhul on tulemus üsnagi julgustandev ning äh, programmid Euroopa investeerimisplaani vallas viivad meid tulemusele lähemale, te teate väga hästi, et nüüd on kahekümne viie protsendine piirmäär meil kehtestatud ning äh, liikmesriigid peavad maksma kakskümmend viis protsenti äh, välja, enne kui nad saavad teise osa vahenditest kätte. esimest korda finantsvahendid moodustavad äh, peamise Äh, vigade allika meie hinnangu kohaselt meie programmides. kõigepealt vaatasime riigituru äh, üle, vaatasime, milline on olukord seal, milline on peamine vigade määr, võtsime vastu tegevuskavad ning äh, tõesti, see on olnud väike. ja nüüd on jäänud probleemid seoses suuremate programmidega ja veel üks ähm, vigade probleemvaldkond on programmides, ähm, programmide ja kavade vastuvõetavus. Te teate tõenäoliselt väga asju, väga hästi, et ma ei saa siin näpuga näidata kellelegi, sellepärast et, äh, et eks ka kõikides liikmesriikides tehtakse äh, viigu äh, idas, läänes, lõunas, põhjas, aga on siiski kahetsusväärseid juhtumeid. vastuseks härra Stasile proua äh, esimehele Tšehhi Vabariigi puhul näiteks üks kahetsusväärne juhtum. Äh, aga see ei tähenda seda, et üldiselt ühtekuuluvusvahendid on problemaatilised või regionaalarenguvahendid. Tšehhi ametivõimud võtsid ta tagasi selle projekti, mille puhul meie vahendeid rakendati. enne lõppmaksmeid ja me tahtsime teada, kas, mida arvab sellest Olav, meie kavatseme Olaviga suhelda otsekoheselt ning iga kord, kui meile esitatakse meie vahendeid puudutav aruanne, siis lähtume väga selgelt Olafi soovitustest ning äh, rakenduskavade puhul, äh, mil antud juhtumi puhul oli tegemist siis regionaalfondi vahenditega, siis tegelikult äh, Tšehhi Vabariigi valitsus nõudis seda, et vahendid tagasi võetakse, nad ei tahtnud enam vahendeid juurde ning programm kui selline pandi ise kinni Tšehhi parlamendis, parlamendiga rääkisime ka ning lähtuvalt finantsmäärusest võin teile öelda, et liikmesriikide ametivõimudel lasub vastutus võtta meetmeid selleks, et hoida ära huvide konflikti, mis võib sellistes olukordades tekkida seda huvide konflikti vältimise põhimõtet peaks rakendama kõikide suhtes, ka liikmesriigi ametivõimude suhtes, kõikidel tasanditel. ja seda alati igasugustes eelarveküsimustes. meil on jagatud haldamise põhimõte ning äh, samas rakenduse eest vastutavad sajaprotsendiliselt liikmesriigid nii nagu teie väga selgelt viitasite, oleme meie alati nõudnud äh, täiendavat infot. ja oleme kirjavahetuses äh, liikmesriikide ametivõimudega huvide konflikti äh, küsimuses. ja ning liikmesriikide äh, Tšehhi vaba, vabariigi info kinnitab, et väga, et Agroferi äh, rühmaga seotud ettevõtteid oli mitmeid, kes said toetusi ja siis see lõpetati. nagu ma juba ütlesin ka Regionaalarengu fondiga oli probleeme. homme võib ka sellest rääkida. homme võib mu kolleeg esitada teile täpsema info selle teema kohta. see ei puutu tegelikult nii täpselt äh, meie fonde, meie jagatavat fonde ehk siis regionaalarengu ja ühtekuuluvusfondi. siis Ungari juhtumit mainiti siin ka, kui ma ei eksi. mis puudutab Ungarit, siis ütleksin järgmist. jah, te tunnete muret selle pärast, kuidas mõningad lepingud sõlmiti ja meie teenistused äh, on ähm, selle teemaga tegelenud Ungari puhul. me hoiame olukorra arengul silma peal, vaatame, kuidas on lood huvide konfliktiga. kuidas on ähm, olud riigi turuga ning ähm, teeme koostööd ka Olafiga. oleme Ungari ametivõimudelt küsinud täiendavat informatsiooni kaasrahastamise kohta selle, nende riigihangetega seoses, mis on kahtluse all ning ähm, me kutsume üles liikmesriike alati ka riigihangete puhul äh, tekitama reaalset konkurentsi turul. Ungari ametivõimud ei ole meie ähm, äh, hinnangutega nõus olnud, seetõttu või alustasime uue uuringu kümne liikmesriigi äh, puhul, sealhulgas ka äh, Ungari puhul seoses riigituruga ja me kanna, me oleme tuvastanud seda, et üks ettevõtt, üks ettevõte on seotud mitmete äärmiselt suuri summasid hõlmavate projektidega. selle aasta lõpuks meie uurimistegevuse äh, tulemused peaksid valmima, siis me avaldame neid kõikide liikmesriikide puhul, Ungari, Tšehhi Vabariik ja nii edasi, on oma ohud seoses riigituruga ning sellega, kes, milliseid projekte välja valitakse me tegeleme selle valdkonnaga väga põhjalikult, viime läbi ka ennetavaid auditeid ning mm, tahame konkreetset mm, koostööd liikmesriigi auditi organitega, hindame ka nende tegevust. Te teate väga hästi, et mm, me rakendasime finantskorrektsiooni põhimõtet ja igal juhul sõltumata sellest, kuidas liikmesriigis olukord areneb, kanname omalt poolt hoolt selle eest, et Euroopa Liidu eelarve see olukord ei mõjuta, me rakendame sajaprotsendiliselt korrektsioonipõhimõtet ja iga kord, kui Olav teatab meile, et on rikutud seda põhimõtet, siis peavad liikmesriikide valitsused Äh, raha tagasi nõudma. Äh, ma ei tea, kas ma vastasin kõikidele küsimustele, ma loodan, et tegin seda. on veel äh, lisaküsimusi? kolm kolleegi soovivad veel küsimusi esitada ja palun esimene nendest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 Te ütlesite, et te käsitlete seda tavapärasel viisil. nüüd on jõutud äh, selle küsimusega nii-öelda uude mõõtmesse ja me tahaksime teada, milline on Euroopa Komisjoni seisukoht, huvide konflikt, äh, rahade legitiimne kasutamine, härra Babiši varad nüüd kasvasid kaks korda pärast äh, tema tegevust äh, valitsuses, see on nüüd äh, natukene imelik, kui ta ei halda oma firmad, sellepärast et eelmine valitsus võttis vastu seaduse huvide konflikti kohta. Euroopa maksumaksjate seisukohalt ei oleks see oluline, kui suur osa sellest äh, ei oleks ähm, Euroopa toetusrahad, enamasti põllumajandustoetused. millal te edastate meile infot selle menetluse kohta, ma mõtlen siinkohal Transparency Internationali kaebust, kas me saame seda oodata mõne nädala jooksul või mõne kuu jooksul ja kui te ei tea, siis andke meile kirjalik vastus, palun. jah, samal äh, teemal homme kell kaksteist 12 on meil äh, koosolek äh, koos äh, põllumajanduskolleegidega ja eelarvekolleegidega, kes käsitleme sama teemat. kolleeg Reeda, palun. aitäh, et mulle sõna andsite, selge on see, et huvide konflikti küsimus, mis puudutab peaminister Babišit, et see on äärmiselt oluline parlamendiliikmetele. proua volinik, ma pean ütlema, et ma ei ole päris nõus selle tõlgendusega, et konflikt, huvide konflikti ennetamine on sajaprotsendiliselt liikmesriigi vastutada finantsmäärus ütleb, et äh, see kohustus, äh, sinna alla kuuluvad ka riiklikud ametivõimud, aga see ei ole sellega piiratud, nii et see kohaldub kõikidele inimestele, kes on seotud äh, eelarve rakendamise auditi või kontrolliga, nii et minu tõlgendus oleks, et väga selgelt kuuluvad siia hulka ka Euroopa Komisjon nii et äh, siinkohal tahaksin ma rõhutada, et kui Piraadipartei ja Transparency International pöördusid selle juhtumi osas komisjoni poole, siis äh, spetsiifiliselt just ka sellepärast, et nad ei eeldanud, et riiklikud ametivõimud neid väga palju aitaksid, arvestades, et inimene, keda uuriti, oli peaminister ja mis puudutab äh, härra Babiši seotuse küsimust äh, Agroferti kontrollijana, siis äh, pidi Piraadipartei pöörduma ettevõtete Slovakkia registrite juurde, et leida vajalik informatsioon, sest et see informatsioon ei olnud äh, Tšehhi ametivõimude käest kättesaadav. nii et tahaksin küsida spetsiifiliselt ühe kohtumise kohta, mis vastavalt minu informatsioonile oli teil härra Babišiga kuuendal septembril, ehk siis, et kas selle kohtumise ajal arutasite te ka Eh, nende toetuste küsimust, mille, mis maksti välja härra Babiši ettevõttele Agrofertile ja kas te arutasite ka ühtekuuluvuspoliitika rakendamist Tšehhi Vabariigis ja komisjoni ettepanekuid tulevasteks eh, ühtekuuluvuspoliitikaseks? ja arvestades, et komisjonil on kohustus vastavalt artiklile kuuskümmend üks finantsmääruses eh, ennetada huvide konflikte ja tegeleda igasuguste olukordadega, mida võib näha kui huvide konflikti, siis milliseid samme te võtsite sellel kohtumisel härra Paabissiga selleks, et äh, kohased meetmed võetaks tarvitusele? ja teiseks, arvestades, et Piraadipartei on leidnud, et härra Paabis on äh, nii omaniku ka kasusaaja selles usaldusfondis, mida haldab Agrofert, siis me, meie tõlgendame seda niimoodi, et härra Paabis on see isik, kes kontrollib ettevõtet Agrofert äh, ja seda kohustuslikku maksuinformatsiooni automatiseeritud vahetamise järgi. nii et kas te olete sellega nõus ja kas te näete mingit võimalust, et äh, hoolimata sellest, et äh, on selge viide siin sellele, et kontrollivate inimeste hulgas on ka kasusaaja, siis on mingi, kas on mingit varianti, et härra Babišit võib näha kui mitte Agroferti kontrollijat? köszönöm a szót, elnök asszony, eh, tisztelt. Suur tänu. kapcsán a No interpretation? No? Talán most van, de ha nem, akkor angolul is tudom. Alustan veel kord. Ja kui tõlge ei toimi, siis võin ka rääkida inglise keeles, aga tundub, et tõlge nüüd toimib. ja korrake palun üle, mis te ütlesite austatud äh, proua esinaine, proua volinik, mul on hea meel äh, teid siin tervitada. kui me nüüd räägime ühtekuuluvuspoliitikast ja Euroopa Liidu eelarvest ja ka isiklikult, siis see on väga hea. mis äh, puudutab nüüd üldeelarvet, siis me juba detailselt arutasime seda, kuidas esindada Euroopa Liidu finantshuve siinkohal on väga oluline, et me tooksime päevavalgele kitsaskohad, mis on seotud fondidega. soovin tuua konkreetse näite Ungarist ja see näitab, et äh, alati ei piisa nende kuritarvitamiste avastamisest, vaid tuleb äh, teha ka vastavad juriidilised sammud. ettevõte nimega Helios Ungaris on tegelikult äh, ettevõte, mis teataval hetkel sai kolmteist koma viis miljardit eurot Euroopa Liidu hangetest ja see ettevõte on seostatav tegelikult peaministriga ja siis äh, tuli päevavalgele et äh, eksisteerivad äh, teatavad äh, kuritarvitused teataval määral, teataval ajahetkel. ja leiti mõningased seosed. sellega kahjustati Euroopa Liidu huvisid. raport saadeti ka Ungarile ja nüüd on käimas menetlus mis äh, kuriteokoosseisu äh, puudumisel äh, peatati Olafile ka öeldi, et äh, siin ei ole midagi juhtunud, ei ole mingisugust äh, kuritegu ja mingisuguseid juriidilisi samme ei ole vaja rohkem astuda. ja tekib nüüd küsimus, et äh, kuidas Euroopa Liit sellesse suhtub ja mida teeb Euroopa Komisjon ja milliseid samme plaan, plaanib Euroopa Komisjon võtta? Olav avastas pettuse ja Ungari ametiasutused saboteerisid äh, juriidiliste sammude tegemist ja mida nüüd teeb Euroopa Liit, mida teeb Euroopa Komisjon, et äh, juriidilisi samme võtta ja Euroopa Liidu maksumaksja huve kaitsta. see oli esimene küsimus, nüüd teine kui me räägime nüüd äh, arvete saatmisest Euroopa Liidule, siis äh, tuleks teatavat arvete plokina saatmist vältida, siis on võimalik paremini äh, rikkujaid vastutusele võtta ja küsimus on ka selles, et kui kaua Euroopa Komisjon veel tolereerib seda, et liikmesriigid saadavad selliseid arveid, mis äh, tõestavad, et on olnud äh, kuritarvitamine, korruptsioon ja sellegipoolest äh, liikmesriigid võivad lihtsalt need äh, arved tagasi võtta ja teha nii, nagu nad ei olekski midagi rikkunud. ma arvan, et see kõik õõnestab kodanike usku Euroopa Liitu. ja käesolevaga ei ole võimalik kaitsta ka Euroopa Liidu finantshuve ei ole võimalik võidelda korruptsiooni vastu ja pärast aastat kaks tuhat kakskümmend tuleb meil tõsiselt järele mõelda selle üle, mida meil on vaja teha selleks, et äh, rikkujad oleks äh, võimalik äh, vastutusele võtta. järgmisena kolleeg Deutsch, palun. szépen tisztelt eh, <coughs> elnök asszony, eh, tisztelt eh, biztos. suur tänu esinaine, volinik. ma soovin ka tervitada teid siin sarnaselt oma kolleegidele. kõigepealt üks märkus minu poolt ja siis ka üks küsimus. kõigepealt märkus. kui ma õigesti informeeritud olen, siis ei Euroopa Parlament ega ükski Euroopa Parlamendi äh, komisjon ei oma pädevust öö, äh, otsustada, kes on Tšehhi Vabariigi peaminister. Tšehhi Vabariik öö, äh, kuulub öö, nende liikmesriikide hulka, kus on vabad valimised, kus Tšehhi kodanikud saavad vabalt oma hääle anda ja see partei, kes saab kõige rohkem hääli, võib esitada kandidaadi peaministriks, kes kinnitatakse ametisse parlamendi poolt. ma usun, et kõik nii ka läks Tšehhi Vabariigis ja küsimus on nüüd selles, et kas proua volinik peaks äh, vastama küsimustele stiilis, et kas äh, Macron on õige president Prantsusmaale või äh, mida arvatakse Angela Merkelist. minu arvates siin poliitilised eelistused, poliitiline nii-öelda maitse ei tohiks mingit rolli mängida Euroopa Komisjonis. ja nüüd küsimuse juurde asja võib vaadata selliselt, et äh, Olev äh, teeb oma tööd äh, halvasti. ja see seab ka komisjoni ja parlamendi halba olukorda. on Siililegi selge mitmes aspektis, et Olav teeb halba tööd ma ei taha nüüd siin äh, poliitilistesse detailidesse laskuda, ma ei taha siin äh, rääkida sellest, et äh, Olavit juhib üks endine vasakpoolne poliitik ja et algatatakse uurimine Ungari suhtes just sellel ajahetkel, kui Ungaris toimuvad valimised. jumal tänatud, see poliitik, kelle ma viitsin enam, tegelikult Olavi juht ei ole. aga käimas olid jah kaks uurimist. üks puudutas äh, Budapesti kesklinna, teine puudutas seda Helios äh, programmi. Olav äh, jõudis huvitavatele järeldustele ühe juhtumi puhul äh, komisjoni vastav peadirektoraat Olavi arvamusega nõus ei olnud. komisjon ütles, et äh, need äh, rikkumised üldsegi ei eksisteerinud, aga mis puudutab Heliost, siis Ungari pädevad asutused viisid läbi uurimise ja jällegi tuli välja, et Olav on teinud halba tööd Olav äh, oli jõudnud järeldusele, et tegemist on äh, kuriteoga, aga ei, peadirektoraat äh, seda ei kinnitanud ja me ei peaks volinikku ja regionaalpoliitika peadirektoraati nii raskesse olukorda seadma, sellepärast et Olav on meile esitanud väga halva kvaliteediga dokumendid ja see dokumentatsioon on kohe nii halb, et äh, see ei ole absoluutselt vettpidav, kui hakatakse nende dokumentide sisu kontrollima, see sisu ei vasta üldse tõele. küsimus on selles, et äh, kas ei ole mitte kätte jõudnud ajahetk Olafit natukene korrale kutsuda? Olav peaks äh, töötama ikka korraliku asutusena, mitte niimoodi suvaliselt, igal pool, kus äh, Olav uurimisi äh, läbi viib, seal ta muudkui jõuab nendele valedele järeldustele. juhin tähelepanu sellele, et äh, Eliose uuring Olavi poolt oli suurepärane, mis puudutab Budapesti, siis seal oli meil teatavaid äh, eriarvamusi, me ei räägi siin mingisugustest eelistustest või äh, valimistulemuse kriitikast, me räägime siin sellest, kui need valitsusjuhid oma ametikohal on äh, huvikonflikti äh, kaudu rikkudes eeskirju saanud omale vahendeid ja siis me peamegi esitama küsimusi, me oleme ju eelarve kontrolli komisjon ometi ja nüüd saab sõna volinik Retsu, palun Ah, mulțumesc foarte mult. Uh, îmi pare rău că... Suur tänu. Um, mul on kahju, et need küsimused kujunevad poliitilisteks küsimuseks, sellepärast et me räägime siin konkreetsetest juhtumitest ja ma arvan, et me ei peaks äh, piirduma ainult nende teemadega. mis puudutab Tšehhi äh, Vabariiki, siis mina regionaalpoliitikast vastutava Euroopa volinikuna pean kinnitama, et rakendamisega läheb kõik hästi ja äh, viiskümmend kolm protsenti regionaalarengu programmidest on valitud, ühtekuuluvusprogrammidest ka. ja loomulikult ähm, kaksteist protsenti on maksete määr praegu, aga, aga üldiselt äh, Tšehhi Vabariigi või äh, Ungari puhul ei saa äh, olla juttu sellest, et on ainult äh, mõningad üksikud problemaatilised juhtumid. kõigepealt vastuseks äh, härra Totšile. austan kõiki, kõikide liikmesriikide presidente, kõikide liikmesriikide peaministreid ning ähm, kuuendal septembril käisin äh, Tšehhi Vabariigis, mis on oluline Euroopa Liidu liikmesriik, kellega me arvestame, kohtusin peaministriga, ka ühe ettevõtte juhiga ning rääkisin nendest teemadest ning ma ei jäänud hetkekski üksinda peaministriga, käisime koos kolleegidega, rääkisime ühiselt sellest, kui oluline on see, et me oma programmide ellurakendamist kiirendaksime ning et me jõuaksime kokkuleppele. ja nõukogus eelmisel aastal ja Rumeenia eesistumisega seoses mitmeaastasest finantsraamistikust rääkides samuti kui me ei jõua kokkuleppele, siis äh, tekivad uued viivitused äh, ja tõsisemad viivitused kui praeguse programmi perioodi jooksul, need on meie arutelude teemad olnud ja teate, et ma olen vastanud alati väga selgelt, väga avatult kõikidele küsimustele, äh, mida on esitanud ka Tšehhi ja parlament ning ähm, me Piraatide erakond, jah, me hindame antud juhtumit meil on aega kuni jaanuarini selleks, et esitada omapoolsed vastused küsimustele, mis meile on esitatud ning praegusel hetkel ei ole mulle teile rohkem informatsiooni anda. homme, nagu proua esimees ütles, toimub teil siinsamas, on väga oluline kohtumine just nimelt selle konkreetse teema kohta. aga see ei äh, ole seotud, nagu ma ütlesin, nende fondidega, mille eest vastutan mina isiklikult. lisaks sellele tahaksin teile öelda, et mina, äh, nii nagu ma juba varem ütlesin, leian, et tegemist on hästi keerulise olukorraga. ja me ei peaks äh, siin hakkama ametivõimude hinnangut ette ennustama. praegusel hetkel äh, see, sellisel juhul lähevad asjad ainult poliitiliseks, mis puudutab Ungari juhtumeid, nii nagu ma juba varem ütlesin, Ungari ametivõimud on meie uuringu tulemused küsimärgi alla seadnud ning meest Eliase programm ei ole lõpetatud veel, kõnealune programm, ning me ei ole valmis seda sulgema. enne kui on tulemus selge. ja äh, finantskorrektsioon, ma ei tea, kas on vaja seda rakendada või mitte lisaks tahaksin teile veel öelda, et mis puudutab ajavahemikku kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend, siis jätkame oma koostööd Ungari ametivõimudega. et uurida, millised ohud on ja uurime põhjalikult loomulikult, kuidas on lood riigituruga ning kuidas valitakse äh, programme välja. oleme läbi viinud, nagu ma juba ütlesin, mitmes liikmesriigis ennetavaid auditeid, sealhulgas ka Ungaris on läbi viidud ennetavad auditid ning ähm, tahaksin teile veel kord öelda, et ma leian, et tegelikult ei ole aus, kui me käsitleme ainult neid kahte riike, riiki. sageli me räägime, nagu paistab, ainult pettusest ja see ei ole ka aus ega õiglane. sellest jääb mulje, nagu see oleks midagi kaalukat ja väga levinud, aga tegelikult viimasel, viimastel aastatel oleme teinud palju selleks, et ähm, kanda hoolt selle eest, et miljardeid eurosid, mida Euroopas investeeritakse, äh, kontrollitaks, loomulikult äh, alati on pettuse võimalus olemas, kui jagatakse Euroopa vahendeid, aga üldiselt äh, pettused on null koma nelikümmend viis protsenti maksetest ajavahemikul kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist ja komisjonil on äh, pettuse ning korruptsiooni suhtes nulltolerantsi lähenemisviis. kohe, kui me tuvastame mingisugused kahtlust avaldavad asjaolud oluliste vahendite kasutamisel, ka kahe tuhande neljateistkümnendast kahe tuhande kahekümnenda aastani, siis anname endast parima selleks, et aidata liikmesriikidel võidelda korruptsiooni ning pettuste vastu. vastu liikmesriigid peavad seadusest kohustatuna võtma meetmeid äh, selleks, et võidelda tõhusalt pettuse vastu. Need meetmed peavad olema paigas nende Euroopa vahendite haldussüsteemis ning äh, riskihinnangud peavad olema läbi viidud. Te teate väga hästi, et äh, varem ei olnud see tegelikult kohustuslik, aga nüüd on. varem liikmesriigid vabatahtlikult otsustasid osaleda Euroopa prokuratuuri toas, aga nüüd tänaseks on suurem osa äh, liikmesriike vabatahtlikult äh, Euroopa prokuratuuriga liitunud, mis äh, võimaldab meil paremini võidelda kuritegevuse vastu ning ka pettuse vastu Euroopa vahenditega. teate väga hästi, et kuulutati välja äh, Euroopa peaprokuröri ametikoha konkurss ning ähm, ja kui me räägime nendest fondivahenditest, siis ei ole tegemist sageli ähm, pettustega. kui on mingisuguseid äh, kõrvalekaldeid, siis võib olla tegemist menet-, äh, menetluslike korra-, kõrvalekalletega äh, ja näiteks riigihangetega seoses, kui ei peeta menetluseeskirjadest kinni, siis sageli on struktuuri äh, Äh, fondide vahendite puhul ähm, see võimalik siiski. teeme koostööd äh, Olafiga ja ähm, meie regionaalarengu peadirektoraat teeb väga tihedat koostööd lausa äh, Olafiga selleks, et vajavahemikus kaks tuhat viisteist kuni kaks tuhat kakskümmend kõigi seitsme fondi puhul võidelda pettuste vastu, sealhulgas ka ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas kohtume omavahel sageli äh, Euroopa Komisjoni ning Olafi ametivõimud saavad kokku korrapäraselt, räägime konkreetsetest teemadest, konkreetsetest valdkondadest, viime läbi uuringuid, kui Olav juhtub, juhib tähelepanu mõningatele konkreetsetele juhtumitele. lähtume väga rangelt Olavi soovitustest. meil peab olema ühine ettekujutus sellest, mida me tulevikus tahame saavutada, lähtuvalt analüüside tulemustest meie uuringute tulemustest, aga loomulikult me ei saa olla lõpuni rahul, sellepärast et null koma nelikümmend viis protsenti juhtumitest siiski äh, on ähm, problemaatilised ning see on tähtis osa eelarvest samuti. ja mis puudutab lihtsustamist, siis olen teie käsutuses, proua äh, esimees, kui soovite äh, täiendavat infot selle kohta Ich fürchte, wir sind jetzt fast am Ende. ma kardan, et me oleme jõudnud nüüd äh, oma ajaliste võimaluste lõppu ja härra Murphy saab lõpetuseks veel sõna ja lõpp, ja kõige viimasena siis ka raportöör härra Murphy nüüd palun. aitäh nii nagu me ettekandes ka ütlesime, tegemist on pilootlähenemisega, ma arvan, et nii nagu komisjon ka on öelnud, siis on väga julgustav, et teil on, meil on selline veamäär, mis on vähenenud äh, üks protsenti veamäärast äh, ühest finantsinstrumendist, aga me peame siiski silmas pidama, et nagu me ütlesime, siis mõned märkimisväärsed väljakutsed aastal kaks tuhat seitseteist, mida me uurisime, on üsna piiratud hulga kulutustega ja seetõttu ka äh, on ka auditiasutuste võimalused väiksed, on vaja veel teha lisaparandusi, et me saaksime selle lähenemisega edasi minna, nii et ilmselt me saame parema ülevaate aastal kaks tuhat kaheksateist, kui meil on oluliselt äh, suurem kulutuste tase ja loodetavasti on ka, saame me äh, laiema ülevaate rohkematest liikmesriikidest ja kontrolliasutuste tegevusest seal ma tean, et te olete ajast üle läinud ja asi on keeruline, aga nüüd, mis puudutab äh, rahade kasutuselevõttu, mida siin diskussioonides varem arutati, siis ma leian, et see on äärmiselt oluline küsimus, näeme, et senini on üsna vähe raha kasutusele võetud, kuusteist protsenti vist. me loomulikult ei taha näha, et raha kasutatakse lihtsalt kasutamise pärast, vaid et siin peab olema ka korralik rakendamine eesmärkide täitmiseks, aga me näeme ka riske, mida me oleme korduvalt välja toonud, et kui me jätame kogu kulutuse programmi lõppu, siis on tekkinud oht, et tekib äh, et raha kulutatakse lihtsalt kulutamise pärast äh, ja kontrollikoja president, kui ta tutvustas iga-aastast aruannet äh, Strasbourgis teie komisjonile, siis äh, tõi ta välja selle kakssada kuuskümmend seitse miljardit summa, see on üsna märkimisväärne probleem, see on rohkem, rohkem kui kaks korda Euroopa Liidu iga-aastasest eelarvest ja ta lubas seal, et tehakse ülevaade sellest, et mis võiksid olla põhjused, et see summa muudkui kasvab äh, ja see ilmselt äh, avaldatakse märtsi lõpuks, aitäh. ja raportöör lõpetuseks, palun lühike sõnavõtt. suur tänu, esinaine. ma tänan selle põhjaliku vastuse eest, mitte ainult kirjaliku vastuse eest meil oli äh, suurepärane koostöö ja koordineerimine nii teiega, volinik Retsu, kui ka teie töötajatega, et kõikidele küsimustele vastused leida. ja meie koostöö oli äh, igas mõttes väga hea, suur tänu selle eest veel kord. ma tahaksin tähelepanu juhtida ainult äh, nüüd sellele, et äh, täna siin ja pidades silmas äh, Euroopa valimisi kaks tuhat üheksateist, äh, peaksime me reguleerima pettuste mikrohaldamist, kui äh, on juttu konkreetsetest poliitikutest, esinaine ütles, et me peaksime siin seda natukene laiendama me räägime siin äh, teatavatest äh, pangandusskandaalidest, ka Dieselgate'ist ja muust, kõik puudutab osaliselt ka minu koduriiki. ühesõnaga, me peaksime tunnustama seda, mis on tehtud hästi ja kindlasti juhtima tähelepanu ka valdkondadele, kus on veel vajakajäämisi, aga mitte sellepärast, et äh, mõni konkreetne inimene on peaminister või majandusminister või äh, mõne ettevõttega seotud. ühesõnaga, me ei hakka siin äh, otsima süüdlasi, nii nagu mõned teised võib-olla teeksid. me peame olema kindlasti konstruktiivsed ja peaksime kodanikele ütlema millised on äh, probleemid ja millised on lahendused, ma arvan, et sellele me peaksime keskenduma. peaksime keskenduma menetlusele, määrusele, sätetele, lihtsustamispüüdlustele ja sellele viisile, kuidas on võimalik äh, protseduure ja menetlusi äh, parandada loomulikult äh, pettusjuhtumid kelleski usaldust ei tekita, aga eks meil kõigil on kodus äh, nii-öelda suur vaip, mille alla siis äh, mõningaid asju kalevi alla lükatakse, mida rohkem tegutsetakse, aga Euroopa Liit peab siiski vaatama, millised probleemid on tal võimalik äh, lahendada ja kui nüüd äh, meie siin äh, väidame, et kontrollides siin eelarvet oleme võimelised lahendama siin tööpuudust, kliimamuutust ja igasuguseid muid probleeme. ja et me siis äh, kõige selle käigus peame vähendama ka pettusjuhtumeid ja me ei räägi siin ainult Euroopa fondidest, siis me teame, kus see probleem on, osad liikmesriigid ja valitsused lihtsalt ei soovi äh, probleeme tunnistada ja me ei tohiks siin pead liiva alla pista, peaksime kodanikele ka otse ütlema, kus äh, meie saame omalt poolt äh, parandusi sisse viia. seni igal juhul on ainult populistid sellest kõigest kasu saanud, kodanikel on see pigem olnud karuteene meil tuleb äh, oma menetlustes olla korralik, leida lahendusi ja kindlasti volinik Kretsuga koostöö meil jätkub nii hästi nagu äh, seni. Äh, täname ka Kontrollikoda koostöö eest, kes on olnud eriti aktiivne ettepanekuid esitama. suur tänu. juhin tähelepanu sellele, et me ei tegele siin mitte ainult pettusjuhtumitega, vaid süstemaatiliste probleemidega ja need probleemid toovad endaga kaasa selle, et äh, konkurents äh, saab äh, moonutatud. kui me räägiksime pettusest, siis oleksime me juba uurimistest kaugemale jõudnud. konkurentsi moonutamine, see on palju peenem lähenemine ja seetõttu äh, me olemegi sellises olukorras, nagu me oleme ja no see on muidugi hea nali, et me peaksime tõesti ostma endale järjest suurema vaiba, mille alla siis neid äh, lahendamatuid äh, probleeme lükata, päris nii ma seda endale ette ei äh, kujutanud, aga see selleks. suur tänu, volinik ja suur tänu teie töötajatele. me kindlasti oleme teiega ka edaspidi kontaktis ja see ei ole mingi ähvardus, vaid lihtsalt sõbralik viide. oleme nüüd jõudnud järgmise päevakorrapunkti juurde Äh, number viis Euroopa varjupaiga küsimuste tugiameti kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta raamatupidamiskontode sulgemine. Äh, täiskogul me eelarve täitmisele heakskiitu ei andnud ja nüüd saab sõna äh, raportöör Parts Taas, palun. suur aitäh, ma arvan, et saan teha lühidalt, nagu te kõik teate, siis äh, täiskogu äh, Strasbourgis äh, ja hääletusel me keeldusime heakskiitu andmast Euroopa Varjupaiga küsimuste tugiametile, aga see tähendab seda, et me peame nüüd äh, vastu võtma resolutsiooni otsuse kontode sulgemise kohta me oleme teinud ettepaneku otsuseks, me ei pea seda ilmselt eriti praegu arutama, see on pigem formaalsus, me lihtsalt peame tegutsema vastavalt reeglitele muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne kaheksas november neliteist null null, aga ma arvan, et me muudatusettepanekuid ei pea esitama, see on lihtsalt selline formaalne kuupäev. ja see on kahekümne teine november kell neliteist null null. ja hääletame jaanuari täiskogul seda teemat. edasi päevakorrapunkt number kuus, algatusraport Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli aastaaruanne kaks tuhat seitseteist, äh, raportöör on härra Bienski ja palun, teil on sõna. aitäh, proua esimees, äh, tahaksin tutvustada oma raportit. Äh, nii-öelda süstemaatiliselt, mitte hakata seda läbi võtma peatükkide kaupa, vaid pigem üritaksin äh, analüütiliselt välja tuua need suuremad punktid, äh, mis minu arvates äh, tuleks arvesse võtta selles äärmiselt olulises küsimuses, mis puudutab äh, finantstegevuste kontrolli Euroopa Investeerimispangas äh,. pean siin silmas järgnevat. usun, et me peaksime rõhutama kolme põhiootust, mis puudutavad äh, tegevust ja nende tegevuste kontrolli. Euroopa Investeerimispangid esiteks, äh, meil peaks olema väga selge arusaam sellest, äh, mis on Euroopa Investeerimispanga missiooniks, eh, mille on seadnud talle nii eh, aluslepingud kui ka oma, panga oma põhikiri, et eh, peab töötama selleks, et oleks integreeritus, tasakaalustatud areng, majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus. seda tehakse sellega, et kapitaliturgudele tuuakse märkimisväärseid äh, summasid ja neid laenatakse soodsatel tingimustel sellistele projektidele, mille eesmärgiks on Euroopa poliitika ja eesmärkide täitmine. teiseks, äh, proua esimees, ma arvan, et me peaksime aru saama, et viimase paari aasta jooksul on aset leidnud äh, tõsine muutus selles osas, milline on Euroopa Investeerimispanga tegevus, see tuleneb sellest, kuidas EFSI haldamine käib Euroopa strateegiliste investeeringute fond siis, ehk siis on tulnud teha väiksemaid operatsioone ja on suurenenud mandaat hallata komisjoni nimel ja anda nõu. see on suur uus areng selle Euroopa Panga tegevustes, seda tuleks ka äh, tunnistada ja kolmandaks, nagu ikka, on selline ootus, et investeerimispank peab lisaväärtust tooma kõige kõrgema eh, läbipaistvuse ja usaldusväärsuse eh, ja vastutusega. ta peaks olema nagu eeskujuks siin ja nende kolme kriteeriumi alusel eh, paluksin ma siin raportis teil tunnistada kaheksat saavutust ja kaheksat probleemi tulles saavutuste juurde, siis ma arvan, et me peaksime aru saama, et äh, Euroopa Investeerimispank on põhimõtteliselt saavutanud äh, selle horisontaalse eesmärgi majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus. Äh, eesmärgiks oli siin kolmkümmend protsenti on saavutatud väärtus kakskümmend üheksa koma kuus protsenti suunatud investeeringutest ja seda me oleme palunud juba tükk aega ja ma arvan, et me peaksime ka aru saama ja tunnustama panga tegevust siin valdkonnas. ja lisaks sellele äh, äh, siin kliimafondide küsimus, panga roll äh, kliimateadlikkuse võlakirjade väljaandmises äh, kaasatus energiatõhususse, taastuvenergiaallikate toot-, kasutusele võtmisse, see on veel üks selline areng, mis minu arvates äh, oleks vaja tõsiselt tunnustada. ja kolmandaks on tehtud pingutusi, et kiiresti äh, panustada üleilmsete väljakutsetega toimetusele, mis puudutavad rännet, jätkusuutlikku arengut, on äh, algatatud jätkusuutlikkuse teadlikkuse võlakirjad, et rahastada neid eesmärke, see on äärmiselt oluline uus samm ja auditikomisjon on jõudnud järeldusele ka, et eh, panga finantsaruanne aastal kaks tuhat seitseteist eh, annab tõese ja selge ülevaate eh, panga finantspositsioonidest kolmekümne, seisuga kolmkümmend üks detsember kaks tuhat seitseteist ja tegevuste ja rahavoogude tulemustest. ja viiendaks toetatakse äh, sellist tegevuskultuuri Euroopa Investeerimispangas, mis on jätkuv väljakutse ja see on äärmiselt oluline, sest äh, äh, see, et panga tegevus on muutunud, see on, nõuab ka, et tegevuskultuur muutub vastavalt ja peaksime ka siin valdkonnas pingutusi tunnustama. kuuendaks tuleks ära märkida ka see, et Euroopa eelarvest ei olnud äh, mingit äh, garantiid, äh, kui EFSI tegevuse puhul toimub ülesannetega hakkama ei saadud, nii et ja siin on ka märkimisväärselt riski hallatud. ja on paranenud ka läbipaistvus sellepärast et eh, EFSI investeeringute komisjoni otsused on avaldatud eh, ja on avaldatud ka juhtimisnõukogu eh, dokumendid ja protokollid. see on ka midagi sellist, mida juba ammu taheti ja eeldati. ja ma arvan, et panga pingutusi siin tuleks samuti tunnustada ja lõpetuseks kaheksas punkt aastal kaks tuhat seitseteist hakkas pank avaldama öö, protokolle kohtumistest, direktorite huvide konflikti deklaratsioone ja projektide rakendamise kohta käivat dokumentatsiooni, näiteks eh, keskkonna mõjuhinnanguid. Need on kõik sellised arengud, eh, proua juhataja, mis eh, näitavad tahet panga poolt oma tegevusi arendada vastavalt eesmärkidele ja ka seda, et seda tegelikult tehti aga loomulikult on endiselt tõsiselt murettekitavaid küsimusi ja siin raportis oleme neist teile toonud kaheksa, alustan ühest selliselt, mida me oleme juba korduvalt arutanud ja mis endiselt on minu arvates tõsiselt tasakaalust väljas. pooled liikmesriigid on saanud kaheksakümmend protsenti investeeringutest Euroopa Liidus ja teine pool neliteist ei ole saanud Äh, rohkem kui kümme protsenti. ja lisaks sellele on kolm liikmesriiki, mis on äh, saanud äh, kuusteist, viisteist ja üksteist protsenti üleüldisest rahastusest. ja siis on see, mis puudutab strateegilisi investeeringuid Euroopa Fondist. ka siin on selline asjaolu, et on äh, tehtud soovitus indikatiivselt äh, äh, graafilise jaotuse kohta, et rohkem kui kolm riiki saaks rohkem kui kolmkümmend kolm protsenti rahastusest, aga juhtunud on see, et kolm riiki on saanud nelikümmend seitse protsenti üleüldisest rahastusest aastal kaks tuhat seitseteist. nii et see on midagi sellist, millele me oleme väga tugevalt tähelepanu pööranud ja see olukord ei ole küll positiivset lahendust saanud. ja tahaksin äh, rõhutada ka seda, et me oleme nõudnud tõeliselt kõikehõlmavat, detailset ja harmoneeritud äh, tegevusaruannet, äh, aastapoist tegevusaruannet pangast, mis tooks välja heaks kiidetud investeeringud, millised on allikad, mida on kasutatud, kes on saanud kasu ja et seal oleks ka investeeringute ekspost tulemusanalüüs. ja nüüd meil on äh, terve hulk äh, valdkonna aruandeid, osad nendest on üsna PR-iseloomuga, osad nendest on väga tehnilised ja informatiivsed, aga meil ei ole kõikehõlmavat sünteetilist ühtset aruannet, mis selle informatsiooni kõik kokku tooks piisavalt analüütiliselt ja konkreetselt ja minu arvates see on endiselt äh, väga suur puudujääk äh, siin, kuidas, äh, selles, kuidas Euroopa Investeerimispank oma finantstegevust meile edastab. ja nüüd veel üks küsimus ja see on lisanduvuse küsimus. Äh, millises ulatuses EFSI tegevus tegelikult lisab investeeringuid projektidele, mis muidu ei oleks äh, väga äriliselt atraktiivsed või elujõulised ja ma arvan, et siin on endiselt piisavalt muresid ja palju ruumi hoolikalt uurida neid kriteeriume, millega määratletakse see lisanduvus ja vaadatakse, kas EFSI operatsioonid leiavad aset puhtalt ärilisel alusel või tegelikult äh, lisainvesteeringuid suunavad. ja mainiksin ka äh, krediidi heakskiidu otsuseid ja otsuste tegemise protsessi ehk siis, et on vaja üleüldist ülevaadet ja asjade muutmist, sest et tundub, et ei suudeta hakkama saada hetke äriliste vajadustega vastavalt äh, panga auditi nõukogu aastaaruandele. auditi nõukogu on sellise asja tuvastanud ja me leiame, et äh, see nõuab täit tähelepanu. ja lisaks sellele, vastavalt sellele samale aruandele, jätkuvalt ei suudeta toime tulla olemasolevate vastutuse kombinatsioonidega mõningate halduskomisjoni liikmete puhul näiteks äh, see, et tegeldakse äh, kaitsetegevuse esimese ja teise reaga ja siin tahaksin äh, pöörduda ombudsmani soovituste juurde, et on vaja paika panna käitumisjuhis nii ruttu kui võimalik, nii et asepresidendid ei vastutaks operatsioonide eest nende oma liikmesriikides. ja lõpetuseks proesimees korduvalt jällegi oleme pidanud tähelepanu pöörama asjaolule, et pank konkreetselt vastaks soovitustele, mille me oleme teinud varasemate raportitega. ja tooksin välja kolm sellist ootust, see, et eh, selgelt eh, antakse aru investeeringute tulemustest ja mõjudest, et oleks ennetatud huvide konfliktid, nagu ma mainisin, ja et oleks läbipaistvust eh, selles osas, millised on rahade vahendajad ja lõppkasusaajad, eriti mis puudutab näiteks maksudest kõrvalehiilimise, pettuse ja korruptsiooni küsimusi. ma loodan, et ma olen nüüd andnud ülevaate oma raportist et see on selline, mis äh, aitab kolleegidel ja teistel äh, saavutada tasakaalustatud ülevaadet sellest, kuidas äh, on kontrollitud aasta kaks tuhat seitseteist finantstegevust Euroopa Investeerimispangas, aitäh! suur tänu selle väga huvitava raporti eest, suur tänu selle tutvustamise eest see on äh, väga hea. ma näen, et variraportööridest on kohal härra Deutsch, kes saab ka käesolevaga sõna. Äh, suur tänu, äh, proua esinaine. kõigepealt soovin ma tänada härra Pirinskit tehtud töö eest. ta tegutses väga põhjalikult ja süvenenult suur tänu ka tema suulise sõnavõtu eest. ma soovin peatuda kahel aspektil siin. esiteks aastaraport ja peatükk kuus, mis puudutab investeerimisfondi, siis kontrollikoda juhib tähelepanu teatavatele puudustele, eriti äh, mis puudutab reguleerimist, samas kui VKE-de e puhul äh, peaksid äh, riiklikud äh, audiitorid läbi viima kontrolle. teisalt aga neil selleks õigust ei ole. samas kui me räägime tehingute legaalsusest, siis kontrolli oleks jällegi vaja siin eksisteerib äh, konflikt nende kahe aspekti vahel. ilma VKE staatuseta ei tohiks äh, rahasid äh, eraldada, viiel juhul see aga nii oli ja mõnel teisel juhul juhtus nii, et äh, rahad eraldati ühele valdkonnale, aga need olid tegelikult mõeldud teisele valdkonnale. ehk siis ühel kolmandikul äh, juhtudest oli äh, tegemist ebaõige vahendite assigneeringuga. me peaksime uurima seda, kas äh, Omnibus äh, määrus tõesti tagab eeskirjade kohustused ja kas ta on ka vastavalt rakendatav. eriti äh, kui me peame silmas õigustatud kasusaajaid kui härra Stubb viimati siin käis, siis ma juhtisin ka sellele probleemile tähelepanu ja ma soovin esitada ühe muudatusettepaneku, mis räägib sellest, et äh, Brexiti äh, tulemusel meil saab olema teistsuguse koosseisuga institutsioon ja teiseks Euroopa Investeerimispank äh, peaks olema aktiivsem äh, Balkani piirkonnas. tegemist on ju väga Euroopa Liidu lähedase piirkonnaga ja seetõttu peaks äh, EIB tegevus olema seal tugevam. kui me räägime AKV riikidest, siis tuleb vähendada rände põhjuseid, see on väga oluline osa Euroopa Investeerimispanga tegevusest, aga Lääne-Balkanil ei ole panga tegevus olnud piisavalt tugev, eriti võrreldes AKV riikidega. ma sõnastan vastava muudatusettepaneku ja mul oleks hea meel, kui see võetaks äh, raportisse üle. suur tänu! tänan! ja Euroopa Investeerimispanga nimel proua Känn, palun Uh, suur aitäh, et uh, mulle sõna andsite ja aitäh ka selle eest, et te olete tunnustanud meiepoolseid saavutusi. kinnitan teile, et me oleme kõik Euroopa Investeerimispangas teinud tugevat tööd selle nimel. käsitleksin paari punkti, mida tõstatati ja kinnitan teile, et me hea meelega, me oleme valmis kahepoolselt teiega edasi suhtlema selleks, et teie küsimustele äh, ja tõstatatud probleemidele täpsemalt ja detailsemalt vastata. mis puudutab äh, kõikidesse liikmesriikidesse jõudmist ehk siis seda geograafilist katet, siis äh, siin tahaksin Euroopa Parlamendile meenutada, et Euroopa Investeerimispank ei kasuta riigipõhiseid kvoote aga loomulikult äh, me väga tahame vaadata, et me äh, teeniksime kõiki liikmesriike. me oleme nõudlusest äh, suun-, nõudluse põhine, aga loomulikult me tahame tulemusi tuua kõikidele oma osanikele. absoluutsetes absoluutses mõistes meie operatsioonidega EFSI operatsioonid on äh, leidnud peam-, aset peamiselt Euroopa Liit viieteistkümnes, aga kui vaadata suhteliselt äh, näiteks SKT riigi kohta või per capita, siis äh, väiksemad liikmesriigid saavad investeerimispanga rahastamisest kasu ja siin tahaksin välja tuua just Kreekat, Eestit, Portugali, Bulgaariat ja Leedut ka on mul hea meel teiega jagada seda, et me oleme äh, võtnud seda küsimust tõsiselt, oleme teinud tõsist tööd ja novembris kaks tuhat kaheksateist saan ma kinnitada äh, üle selle positiivse trendi geograafilise mitmekesistumise suunas äh, EFSI infrastruktuuri ja innovatsiooni aknas äh, on kolm kõige suuremat äh, EFSI-st kasusaajat absoluutmõistes. Äh, Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania on nüüd nelikümmend kolm koma sei-, kaheksa protsenti ehk siis allpool seda lävendit, mis seati. Balkanite puhul Balkani puhul tahaksin ma siin äh, mainida äh, majandusliku vastupidavuse algatust, mille pank on algatanud. me teame väga hästi, et me peame ära tegema rohkem ja see on ka põhjus, miks me oleme selle konkreetse algatuse teinud, mis muuhulgas keskendub ka Lääne-Balkani regioonile. ja hea meelega oleme me valmis äh, selle kohta andma rohkem informatsiooni, et kuidas me seal tegutseme ja Eh, ja kuidas see projekt peaks toimima. kommentaar, mille, mis tehti kaitse-eelarve rea kohta, siin tahaksin ma tuua välja selle, et me võtame neid juhtimismuresid tõsiselt ja hetkel eh, kapitali asendamise kontekstis Brexiti tõttu arutame me ka osanikega seda, millised äh, äh, on vajalikud juhtimise parandused ja see äh, kaitserida on üks nendest. piirduksin hetkel nende kommentaaridega ja pakun, et kui te olete tõstatanud veel mingeid küsimusi, siis olen valmis selle juurde tagasi tulema. me oleksime oodanud, et te oleksite rääkinud ka kolleeg Pirinski raportist, eriti mis puudutab äh, huvide konflikti ja millal me võime oodata teiepoolset vastust äh, parlamendi resolutsioonide osas? Um, In... osaliselt eh, me põhimõtteliselt juba vastame nendele, on veel mõningad lahtised küsimused, mis on endiselt arutamisel meie nõukogus, nii et kui me on eh, lõplikud kokkulepped, nii nagu näiteks see, mis puudutab kaitseküsimusi, siis eh, tuleme kindlasti selle juurde tagasi. aga me peame siiski ka austama Euroopa Investeerimispanga sisemisi protsesse see tähendab seda, et panga juhatus tegeleb aseesimeeste huvide konfliktiga, kui nad tegutsevad teatavates liikmesriikides ja millal me selles osas teilt vastuse saame, mis te arvate? That... võin kinnitada, et äh, tõepoolest äh, huvide konflikt on äh, arutlusel, kui me räägime haldusreformist ja äh, kapitalist me praegu äh, räägime nõukoguga läbi ajaplaani osas, et millal kõikides nendes äh, äh, küsimustes peaks olema kokkulepe ja mitte hiljem kui aprill kaks tuhat üheksateist. see on küll väga halb ajastus ja nüüd kolleeg Ajala, palun tänan, esinaine. ma tahan esitada ühe küsimuse pärast seda, mida me just kuulsime. Invest EU, selle osas me tahaksime teada, mida arvab investeerimispank, kas äh, meie positsioon paraneb või peaks meil olema teatavad reservatsioonid, kas tuleb rohkem panku selle algatusega kaasa lisaks EIB-le, kas oleks võimalik selgitada, äh, mis on nägemus selles osas? küsimus on siis selles, kas pank rõõmustab äh, konkurentsi üle? siis te oleksite küll esimene selline pank, igal juhul palun, kui te soovite sõna võtta, on teil võimalus um, InvestEU is InvestEU on tõesti arutlusel. on äh, palju muudatusi võrreldes EFSiga ja ma usun, et me oleme ühel meelel, et äh, siiani on need muudatused hästi ellu viidud. oleme kokku leppinud liikmesriikidega, et jätkame arutelusid äh, Euroopa Komisjoniga, arvestades sealjuures ka meie pädevust pangana, tagamaks, et äh, InvestEU saab olema edukas. ja me töötame koos komisjoniga välja kompromissi, mis äh, võimalduks äh, tähelepanu pöörata ka nendele muredele, tegeleda nende muredega, mis meil on seoses äh, Investiu ettepanekuga. kas äh, peadirektoraat ECFIN soovib ka sõna? Do you wish to take the floor? kas te soovite sõna? I think it's from me uh,. I just would like to confirm what my ma tahaksin kinnitada üle, et äh, jah, me teeme koostööd EIB-ga, et leida kompromisslahendus nii teie vastutus, äh, vabandage väga, kui ka see teine sõnavõtt meile küll nüüd midagi juurde ei andnud, aga no see selleks. kas äh, raportöör soovib lõpetuseks veel sõna? härra Pirinski, kas te soovite sõna võtta? Yes, actually I would. jah, tegelikult küll. proua esinaine tänan kolleeg Deutschi. selle eest, et ta juhtis tähelepanu aspektile, et VKE-d saavad äh, raha ja mitte keegi teine. ja ma olen täiesti nõus ka sellega, mida ta ütles äh, Lääne-Balkani kohta ilmselgetel põhjustel, millele ta ka viitas. proua esinaine, ma olen nõus teiega ka selles osas et panga esindaja oleks võinud äh, olla nii lahke, et oleks leidnud võimalust kommenteerida raportit. keskne küsimus, mille me esitame, on geograafiline jaotumine meil räägitakse siin nõudlusepõhisest lähenemisest, kapitalipõhisest lähenemisest, aga pank ei ole ilmselt aru saanud, et äh, ta ülesandeks on ühtekuuluvuse edendamine. tuleb äh, toetada neid Euroopa Liidu piirkondi, kus on investeeringute puudus, nii et üle saada nendest äh, süvenevatest ebavõrdsustest ja puudujääkidest. me oleme kuulnud siin äh, suhteliselt konservatiivset ja klišeelikku vastust, et kõik sõltub äh, liikmesriikide poolsetest äh, nõudmistest ja meie siis lihtsalt tuleme nendele vastu. minu arvates panga selline seisukoht ei ole vastuvõetav, see on väga olulise tähtsusega küsimus ma tahan veel kord toonitada ka huvide konflikti küsimust ja ma ei saa aktsepteerida mingit sellist selgitust, et on kapitali asendamine ja muu selline. siin on äh, tegemist äh, ülimalt olulise küsimusega, et kuidas geograafiliselt raha jaotatakse ja meie jaoks on siin äh, asi väga selge. pank peab tulema välja selge kiireloomulise lahendusega. ja ma tahan lahkesti paluda pangal vastata kirjalikult kõikidele nendele aspektidele, mis siin raportis kirjas on, nii nagu nad seda varem on teinud. ma ei taha jätta muljet, et me lihtsalt äh, kaotame huvi oma ettepanekute vastu, kuna meie mandaadi aeg on lõppemas, aga tuleb äh, uus parlament ja tuleb äh, uus tähelepanelik äh, eelarve kontrolli komisjon. jah, meil oleks hea meel, kui saaksime teilt äh, kirjalikud äh, seisukohad ja nüüd oleme jõudnud selle päevakorrapunkti lõppu, peame natukene kiirustame, meil on kolm päevakorrapunkti veel, võtame need kõik läbi, minul igal juhul äh, täna mingisuguseid õhtusi plaane ei ole. niisiis, päevakorrapunkt number seitse, kontrollikoja eriannuanne number kaheksateist, murd kaks tuhat kaheksateist, stabiilsuse ja kasvupakt ja sõna saab kontrollikoja esindaja, palun. Thank you, madam chair. suur tänu meie ülesanne on olla ennetav osa stabiilsus- ning kasvupaktist, iseäranis äh, selleks, et tagada, et komisjon äh, rakendab seda nii, et pakti peamised eesmärgid saavutatakse. ja ähm, määrus andis komisjonile väga palju volitusi selle rakendamisega seoses, erinevad rakendamiseeskirjad äh, tagavad seda ja samuti konkreetsed äh, vahendid ise ja kui komisjon kasutab seda, äh, siis äh, tuleb kontrollida, kas tõesti kasutatakse selliseid volitusi selleks, et eesmärke, püstitatud eesmärke saavutada. meie vastus on ei. miks? sellepärast, et vaatame, mis oli meie auditi peamine ülesanne. meie ennetava hinnangu peamine eesmärk kinnitada seda, et liikmesriigid saavad mõistetava ajavahemiku jooksul äh, vahendeid poole protsendipunkti võrra igal aastal vastavuse tagamiseks ja äh, suure võlamääraga riikide puhul peaks olema see suurem. ja kui me nüüd vaatame, milline on Euroopa Liidus maksujärelevalve, milline on liigse eelarve defitsiidi menetlus ning äh, võlaolukordade puhul äh, ning ennetava haru tegevust, siis äh, ennetav haru on kõige mõtestatum, mõtestatum osa sellest eelarvekontrollist üldse. kui me nüüd äh, tegeleme ennetava haruga ja vaatame, millised on peamised eesmärgid, siis Euroopa Liit ise ja komisjon ei oleks üldse hakanud võla dünaamikas liigse def-, defitsiidi menetlusega tegelema, sellega oleks tegelenud oluline äh, ennetav haru. Äh, määruse peamised elemendid, äh, konvergents pool protsendi punkti igal aastal ja rohkem on vaja pingutusi liikmesriikide jaoks, kes ei täida kuuekümne protsendi määra iga-aastast äh, panust võib kohandada vastavalt tsüklilistest tingimustest ning äh, samuti olid võimalused kohandada olukorda suurte reformide, investeerimisvajaduste või erakorraliste sündmuste puhul. üsnagi ähm, ähmane määrus mä,, säte on ka määruses, et liikmesriigid võivad kõrvale kalduda sellest äh, kaks aastat kahe, kaks aastat järjest äh, igal aastal veerand protsendipunkti. kuidas aga seda ähm, tõlgendada, äh, sellest räägime hiljem. kuidas siis komisjon omalt poolt on tõlgendanud kõiki neid äh, suuniseid määrusest? vaadake nüüd seda joonist siin, esimene tumeroheline joon näitab seda, kuidas, kui kiiresti riik kolmeprotsendilise eh, defitsiidi olukorrast praktiliselt null tasakaalupunkti saavutab poole protsendi võrra aastas edasi liikudes ja näete siis, kuidas on sellest liigsest eelarve defitsiidi olukorrast välja saadud. kuue aasta jooksul jõutakse kolmeprotsendilise puudujäägi osas äh, nulli. ja seda tavalisel majand-, tavalises majandusolukorras, kui majandus on mitte, mitte kriisiolukorras. pool protsendipunkti aitab meile mõistliku ajavahemiku jooksul jõuda soovitud tulemuseni. komisjon aga tõlgendas olukorda niiviisi, et äh, et poole protsendi võrra võib äh, kalduda kõrvale mitte kaks aastat järjest, vaid kaks aastat järjest ja veel ja veel ja veel ja veel. nii et kuuest saab järsku kaksteist aastat, nii et. siis on terve rida erinevaid äh, toetusi, mille komisjon on sisse toonud, reformi äh, toetus, investeeringutoetus ning ühiselt on võimalik nende puhul saavutada null koma seitsekümmend viis protsenti SKP-st äh, kolme aasta jooksul ehk siis ja nüüd on juba jõutud siis viieteistkümne aastane, siis üks ebatavaline olukord, ebatavalisi olukordi võib olla kui palju tahes, mingisuguseid piiranguid ei ole, komisjon, meie hinnang on siin oluline ja komisjon on siin otsustanud siis rakendada null koma viit protsendi punkti SKP-st kumulatiivselt, see toob juurde veel kaks aastat. nüüd on siis seitseteist aastat selleks, et jõuda soovitud tulemuseni siis seitsmeteistkümne aasta jooksul võib tekkida kergesti majanduslangus. ja kui on tõsine majanduslangus, siis struktuuriline tasakaal kannatab üsna sageli, ma ei räägi siin kahe tuhande äh, kaheksanda, kahe tuhande üheksanda aasta ja nii edasi äh, majanduslangusest, räägime lihtsalt äh, ühest tavalisest väiksemast majanduslangusest. üks koma kaks protsenti SKP-st jällegi veel viis aastat juurde, kakskümmend kaks aastat on lõpptulemus, kas kahekümne aasta pärast me oleme üldse oma ametis? ja kas, kas me oleme saavutanud soovitud tulemuse? ei, sellepärast et komisjon on kehtestanud veel sellise hinnangulise toetuse, allowance of appreciation, ning komisjon ütleb, et arvesse võib võtta teisi tegureid. niisiis ähm, sellise pikaajalise äh, ajavahemiku jooksul on ähm, mindud selle ajavahemikuga juba meie määruse eesmärgiga vastuollu. ja seda tavaoludes, mitte kriisioludes. määrus nõuab ka, et äh, suure võlamääraga riikide puhul tehtaks tõsisemaid pingutusi ehk siis suure võlamääraga riigid peaksid tegema enam. komisjon on paika pannud oma maatriksi, millest lähtuvalt siis kohandamist kohandatakse sõltuvalt sellest, millise majandusolukorraga on tegemist. suure võlamääraga riigid peavad rohkem tegema, komisjon nõuab siis veerandite protsendipunkti rohkem pingutusi. see on kõik väga tore, aga tavaoludes nõutakse ainult null koma ühte protsenti, miks peaks null koma üks olukorras tavaolukorras ja, ja, ja kriisiolukorras null koma kakskümmend viis protsenti. see nõue suure võlamääraga riikidele tavaoludes ei ole piisav, see on selge. siis investeerimistoetus ning reformitoetus. kui määrusega toodi sisse reformitoetuse põhimõte, siis oli see mõistlik lähenemine, sest et me ei taha, et maksusurve mõjutab reformide elluviimist. nii, reformidel on oma hind, seda me teame. otsustatakse sellegipoolest, et reformid tuleb läbi viia, reformid tuleb ellu viia, aga see peab olema seotud reformi äh, tegeliku hinnaga vähemalt äh, selles mõttes äh, oli see määrus vastu võetud. komisjon aga tõlgendas seda ECOFIN-i toetusel nii, et tegelikult ei tule arvesse võtta mitte reformi tegelikku maksumust, vaid et seda sätet tuleks äh, stimuleeriva, motiveeriva mehhanismina rakendada, mitte ainult sel aastal, kui reformi ellu viiakse Äh, selle kaudu saab vähendada äh, kohandamise nõuet, aga vähendada kulusid ka üldiselt äh, järgnevatel aastatel, see on meie, meie hinnang ja see meie arvates, see läheb määruse vaimuga vastuollu. ja siis sama puudutab investeerimise toetust. investeerimistoetuses ei ole isegi nõutud seda, et riigi investeeringuid suurendatakse äh, lähtuvalt SKP-st konkreetsel aastal, lihtsalt äh, lähtutakse nominaalajast skp võib iseenesest isegi alla minna konkreetsel aastal, aga järgnevatel aastatel ükskõik, mis selle aasta puhul kehtib, kehtib ka tulevikus. ja investeeringute puhul saab endiselt äh, varasemast investeerimistoetusest lähtuda. sama kehtib ka erakorraliste sündmuste kohta mitte ainult ei suurendata kulutamise piirmääri äh, aast-, ajal, mil erakorraline öö, äh, sündmus aset leidis, vaid see saab ka aluseks järgnevate aastate tegevusele. no nii see lihtsalt siin on. ma jätaksin kommenteerimata selle lähenemisviisi. oluline on ka see, et komisjon kasutab nõndanimetatud vastavust öö, äh, öö, ennetava haru asemel selleks, et mitte algatada öö, liigse äh, defitsiidi menetlust, kui riik ei vähenda võlamäära. Äh, komisjon sellega lepib, sellega, et struktuuriline tasakaal kannatab tõsise võlamääraga riikide puhul ja komisjon sellegipoolest leiab, et sellest kõigest piisab, kui riik ainult kõikide nende toetustega äh, puhul lähtub kõikidest nendest toetudest, toetustest ning sellisel juhul ei ole vaja defitsiitse riigi puhul liigse võlamäära menetlust äh, algatada. praktikas toimib asi nii, et struktuuriline tasakaal pärast kahe tuhande neljateistkümnendat aastat ei paranenud enam turusurve puhul kõik riigud, riigid pingutasid, et olukorda parandada, pärast seda olukord peatus. see on keskmine ja keskmine tavaliselt äh, ei ole üldse oluline. keskmiste näitajate koha pealt läheb Euroopa Liidul hästi. aga selle ahela tugevat ei, tugevust ei määra mitte ainult see keskmine äh, tugevus, vaid äh, ahela kõige nõrgem lüli. seetõttu on oluline analüüsida seda, mis juhtus suure võlamääraga riikides. see näitab teile, kui palju nõuti suure võla, võlamääraga riikidelt neilt pärast kahe tuhande neljateistkümnendat aastat, kui majandus hakkas paranema. see sinine joon näitab, mida maatriks, komisjoni maatriks nõudis ja punane joon näitab ka seda, mida riigid tegelikult saavutasid. ja kui te vaatate nüüd seda joonist, siis näete, et ainult Iirimaa tegi rohkem kui neilt nõuti, kõik teised suure võlamääraga riigid tegid vähem, kui neilt nõuti. ja üllatav või tegelikult mitte üllatav, aga lausa anomaalne on see, et kahe tuhande neljateistkümnenda, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta struktuuriline tasakaal Itaalias ja Hispaanias tegelikult hoopis halvenes, mitte ei paranenud, vaid tõesti halvenes, tegemist on kahe suure võlamääraga riigiga. ja sellele tuleb tähelepanu pöörata teiste riikide puhul see ei ole võib-olla nii oluline, aga oluline on see, mis juhtub tõsi-, suure võlamääraga riikides. ja nüüd näete siis, milline on võlasuhe suure võlamääraga riikides. Iirimaa puhul ei ole mu muutusi ja kõikide teiste riikide puhul äh, välja arvatud Iirimaa puhul, kõikide teiste riikide puhul jäi see määr samaks. tegemist on riikidega siis, kus on võlamäär suurem kui üheksakümmend protsenti, suure võlamääraga riigid. võrrelgem nüüd olukorda, kus on võlamäär kuuekümnest protsendist üheksakümne protsendini, ehk siis tavaline. Need riigid käitusid mõistlikult pärast kriisi möödumist. Nende maksupoliitika tõi kaasa võlamäära vähendamise. võib-olla kiiremini võiks see küll toimuda, aga siiski see toimub, aga suure võlamääraga riikides ei. ja sellega jõuame nüüd siis meie soovitusteni. kõigepealt oli meie järelduseks, et komisjon peaks võtma seisukoha selle kõrvalekalde kohta, kas riik võib tõesti null koma kahekümne viie protsendi võrra oma nõuetest kõrvale kalduda. komisjoni enda maksunõukogu ütles, et seda tuleb üle vaadata. sellisel juhul peaks komisjon samal ajal analüüsima seda maatriksit ning vaatama, et kui see kõrvalekalle ei saa olla alaline, siis võib-olla tuleb rakendada maatriksit kui aga komisjon on nõus sellega, et äh, selline kõrvalekalle võib jätkuda lõputult, äh, tuleb maatriksit muuta. omalt poolt ütlesime ka seda, et äh, suure võlamääraga riikide puhul kohandamismäär peaks olema tavamajanduslikes oludes suurem kui null koma üks protsenti, mis on praegu. ütlesime ka seda, et see korrektiivne aru, haru ehk liigse eelarve defitsiidi menetlus peaks olema korraldatud nii, et nõuded äh, ei ole äh, väiksemad kui ennetava äh, haru vallas esitavad nõuded. praegusel hetkel korrektiivse lähenemise puhul ei pea mitte midagi oma struktuurilises tasakaalus muutma. Hispaania ja Itaalia puhul näeme, et isegi võib olukord halveneda ja kuidas siis saab olla nii, et korrektiivne lähenemisviis on, on leebem kui ennetav lähenemisviis? korrektiivset lähenemisviisi tuleb muuta, et see korrektiivse lähenemisviisi nõuded ei oleks nõrgemad kui ennetava lähenemisviisi puhul. komisjon oli sellega nõus, nad ei olnud nõus meie esimese soovitusega, nad ütlesid, et praegust raamistikku ei peaks rangemaks muuta aga nad olid valmis toetama mõningaid väiksemaid soovitusi, meil on selle üle hea meel, aga põhimõtteliselt me leiame, et komisjon peaks omalt poolt veel vaatama, Äh, kuidas maatriks, äh, kuidas on lood maatriksi ja alaliste kõrvalekalletega, ei saa olla niiviisi, et äh, võrdlusaluseks on pool protsendipunkti ja siis võib samas poole võrra sellest poolest protsendi võrrast kogu aeg kõrvale kalduda, sellist raamistikku me küll ei tahtnud ja siis reformi klausel peaks olema otseselt seotud reformide tegeliku kuluga. investeerimisklausel, kui see investeerimisklausel peaks siia sisse jääma, siis Äh, peaks olema tegemist investeeringutega, see peaks olema seotud investeeringutega, mis on seotud SKP-ga, muidu ei ole sellel ju mingit mõtet sees või seda mõtet on raske leida. erakorraliste sündmuste klausel, kui äh, on tegemist erakorraliste sündmustega, siis see peaks olema seotud võlaaastaga, mitte äh, kanduma edasi ka tulev, tulevastesse aastatesse. nii palju meie soovitustest, suur tähelepanu, suur tänu tähelepanu eest, kui teil on täiendavaid küsimusi, olen valmis vastama suur tänu, lugupeetud äh, härra Mattes. Te tunnete ennast siin omas elemendis, olete selle teema eest vastutanud mõnda aega, palun. suur tänu, proua esimees, teil oli äh, õigus. kontrollikoja tavaline Äh, esinemine ei ole niivõrd suure omanikutundega, mis on mõistetav võib-olla sellepärast, et äh, äh, et tegemist on üsna erakorralise auditiga, raportiga, sellepärast et räägitakse sellest, kuidas toimib ennetav haru kasvupaktist ja veel, kas äh, see on, toimimine on liiga leebe või on toimimine nagu kord ja kohus või on lähenemisviis hoopis liiga konservatiivne. see on ka võimalik. mul on tegelikult kaks ettekannet, lühem ja pikend äh, ma katsun teha lühidalt, sellepärast et kolleeg De Jong tahab ka sõna. Ehm, ja ma tahaksin teha kokkuvõtte Kontrollikoja raportist, minu jaoks põhiloogika millest lähtub ennetav haru, on see, et kui saavutatakse keskpikk eesmärk, struktuuriline tasakaal, siis sellisel moel majandus saab parimal võimalikul moel kasvada säästlikult, saavutatakse suurem tööhõive ja konkurentsivõime. ja see on äh, peamine teema selles raportis ja ka komisjoni vastustes. mina tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et siin on täielik äh, vastuolu komisjoni ning kontrollikoja nägemuses sellest, kuidas äh, ennetav haru peab toimima. kontrollikoda on oma seisukoha väga selgelt välja öelnud. lähtudes stabiilsus- ning kasvupakti sätetest seoses ennetava haruga ei ole komisjon taganud seda, et määruse peamist e-, eesmärki saavutatakse konvergents keskpikas perioodis mõistliku ajavahemiku jooksul. komisjon omalt poolt on üsna selge, selgel seisukohal oma vastuses, ta toob välja põhjalikult oma Äh, seisukohad ja argumendid ning äh, kinnitab, et nad ei ole nõus Kontrollikoja äh, arvamusega selles küsimuses, kas eesmärki on saavutatud või mitte. nii et kuidas me siin nüüd otsustame selle üle, kellel on õigus ja kellel mitte? olen püüdnud teha lühikese kokkuvõtte Kontrollikoja argumentidest ning usun, et Kontrollikoja argumendid tuginevad viiel põhilisel avastusel. esiteks, määrus paneb paika äh, meil äh, üsna selged eesmärgid konvergentsi kohta, aga sätted kõrvalekallete kohta on liiga ähmased, nii et määrusega on midagi viltu. teiseks, komisjon on liigselt kasutanud talle antud äh, volitusi ning ei ole keskendunud peamisele eesmärgile, äh, et saavutada tasakaal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 paindlikkuse klauslite äh, rakendamine komisjoni kaudu toob kaasa äh, pika äh, viivitusaja ja samuti piirmäärad kõrvalekallete puhul on sellised, et need ei aita meil eesmärke saavutada ja neljandaks, komisjon tõi sisse siin ka oma hinnangulise marginaali äh, mis samuti äh, leevendab olukorda ja nõudeid ning äh, kontrollikoda leiab ka, et komisjoni avaldused, kui et, et kõrvalekalde menetlus ei olnud erinevate asjaolude tõttu põhjendatud. ja asjaoludeks võivad olla siis majanduse taastumine ja nii edasi ja nii edasi Need on siis argumendid, mis äh, puudutavad eeskirjade rakendamist liiga paindlikult. samuti äh, komisjon ütleb, et, äh, et surve vahearuannet läbi viia pärast kriisi möödumist vähenes, samuti komisjoni tehniline äh, hinnang vajab parandamist ning lõpetuseks komisjoni soovitused võivad tekitada olukorra, kus äh, ühelt poolt küll tugevdatakse äh, majanduse paranemist, toetatakse seda ja samal ajal tekivad asümmeetrilised järeldused ning tagajärjed, millega tuleb tegeleda tasakaalustatud eelarve saavutamiseks. härra Mattes on esitanud omalt poolt soovitusi. ma ei äh, hakka komisjoni vastuseid ette lugema, sellepärast et meil on siin äh, vastutustundlik äh, komisjoni esindaja, direktor Bench, kes tegeleb maksupoliitikaga ning ma olen veendunud, et ta on valmis innukalt meile tutvustama komisjoni seisukohta kontrollikoja järelduste kohta. ja lõpetuseks ähm, kontrollikoja soovitused. Neid on kuus soovitust, ma ei hakka neid äh, soovi-, äh, neid äh, teile ette lugema, aga võib öelda, et põhilisemaid komisjon ei toeta ja maatrik-, komisjon väidab, et maatriksiga pole viltu midagi, et paindlikkuse küsimusega ei ole viltu midagi. ja nad ütlevad, et jah, võib parandada pea, paremat ja lugupeetud proua esimees, lõpetuseks viitaksin sellele, et selge on see, et Kontrollikoda kritiseerib komisjoni, et komisjon oleks liiga paindlik, mina omalt poolt äh, ei ole veendunud, kas komisjon on piisavalt paindlik, sellepärast et majandus- ja kasvupakt on, nagu paistab, kasvanud maailma kõige suuremaks eeskirjade koguks seoses eelarve haldamisega ning ma ei ole päris kindel, et inimesed üldsegi aru saavad, millest nad räägivad praegu. ma, me näeme iga päev äh, sellest äh, seda, kuidas seda äh, pakti kritiseeritakse ning Kontrollikoja kriitika on äh, suurepärane võimalus selleks, et see pakt uuesti üle vaadata. kolleeg Ajala, kaks minutit, palun. suur tänu. tahaksin tänada härra Martest äh, tema ettekande eest, olen nõus võib-olla ma ei ole küll asjaga kursis, aga paistab, et siin on meil oma maatriks ja, ja see maatriks paistab olevat selline imerohi, mis peaks lahendama mõningaid probleeme, mitmeid probleeme, millega me silmitsi seisame. kas seda maatriksit tuleks rakendada eelarve puudujäägi ja eelarve ülejäägi puhul ka, sellepärast et äh, riik, eelarve ülejääk võib olla hävitava mõjuga ülejäänud Euroopa Liidule samuti, kas see maatrik hõlmab ka öö, äh, suu-, see sisaldab infot suure võlamääraga riikide puhul, kus olukord on muutunud toksiliseks pankade tõttu, nagu Hispaania näiteks on öelnud, nii et pankasid päästetakse, kasutades ära avalikke vahendeid. era võlast saab, avalikust võlast saab erasektori võlg ja me tahame siis pankade tekitatud äh, eravõlga riigi äh, tasandil leevendada ja nii edasi ja nii edasi. ja teiseks ma tahaksin küsida, et millist aastat kontrollikoda analüüsis, kui ta seda maatriksit tõlgendas, meile öeldi, et seda maatriksit ei saa kasutada siis, kui ei ole kriisi, aga kahe tuhande kaheksanda aasta kohta kahe tuhande kaheksandal aastal oli kriis tõesti tõsine probleem, nii et ma tahaksin teada, härra Maates ja härra Maatese meeskond, millistest aastatest teie lähtusite, kui te oma maatriksit analüüsisite? sõna saab härra Brink äh, ECFIN-i peadirektoraadist uh,. Many thanks, madam chair. suur tänu, lugupeetud esimees, püüan äh, teha lühidalt, et aega kokku hoida aga olen valmis vastama teie täiendavatele küsimustele, kui see peaks vajalikuks osutuma. juhiksin algusest peale tähelepanu äh, kahele asjaolule Kontrollikoja raportis ning äh, härra Matese sõnavõtus. sõnavõtu alguses härra Mates keskendus sellele, kas komisjon kasutas oma volitusi eesmärgi äh, kasupakti eesmärgide saavutamise osal õigesti. alles hiljem ütleb ta, et kõikide, peaaegu kõikides küsimustes võib-olla või mille Kontrollikoda tõstatab, tegelikult on täielik kooskõla komisjoni ning nõukogu vahel. sellepärast, et nagu me teame, stabiilsus ning kasvupakti rakendamine on jagatud vastutus, igaühel on oma pädevused, volit-, komisjonil oma ja ning nõukogul oma volitused. pidagem siis meeles seda, et see laiaulatuslik institutsiooniline koostöö selle maatriku küsimuses näiteks ning äh, paindlikkuse klausli äh, küsimuses ei äh, ole midagi sellist, mille kohta komisjon on teinud äh, ühepoolselt ettepaneku, vaid need on sätted, mida üksikasjalikult on toetanud ka ECOFIN-i nõukogu oma ühisseisukohaga. ma arvan, et seda tuleks meeles pidada. me võime ka üksikasju hakata siin lahkama, kuid selleks, et aega kokku hoida, ma ei hakka siiski praegu neid üksikasju tõstatama. ja siis teine asjaolu millele samuti juhtis tähelepanu härra Pirinski oma sõnavõtus, oli, et Kontrollikoja märkus paistis olema suunatud komisjonile ja mõningatel juhtudel paistab aga see olevat suunatud määrusele endale. härra Pirinski ütles samuti, et tegemist on üsna äh, ähmase sättega selles määruses, tõsi. me võime siin pikalt rääkida sellest, kuidas parandada stabiilsus ning kasvupakti äh, tulevikus, aga praegusel hetkel meie ülesanne meie peadirektoraadis, komisjonis peaks olema jääda seadusele truuks, nii truuks kui vähegi võimalik. näiteks äh, kui me räägime siin sellest, et kõrvalekannete määr äh, ja kohandamise määr äh, keskpikas perspektiivis võrdlusaluse puhul lähtuvad null koma viiest protsenti, peaksid null koma viiest protsendist ja siis igal aastal võib kõrvalekalde määr olla null koma kakskümmend viis protsenti sellest, siis see on seotud konkreetse sättega majanduse kasvupaktist äh, ja nõukogu ning parlament õigusloojatena omal ajal otsustasid, et see säte peab olema paigas ja mina komisjoni esindajana võin arvata sellest sättest mida iganes, aga meie ülesandeks ei ole siin kas äh, eirata seda või üritada kuidagi äh, Äh, kõrvale hiilida sellest äh, maatriksi paindlikkuse suurendamisest, äh, mis on üks ettepanekuid, mille Kontrollikoda, kui ma õigesti aru saan, teeb. ja see pakt äh, pärast kahe tuhande viienda aasta reformi juba ei äh, sätesta et äh, struktuurireformi vahendid peaksid olema seotud eelarvekulutustega. see, äh, sedasi võiks võib-olla teha tulevikus, äh, aga, aga sellist tõlgendust seadus ette ei näe. ja ähm, selle pakti eesmärgi suhtes lähevad meie arvamused lahku ning äh, väga tore oli kuulata siin äh, härra Pirinski ja härra Matese nägemist, sellepärast et üks tegelikult äh, leidis, et äh, komisjon on liiga paindlik olnud ja härra Pirinski ütles, et komisjon võib-olla ei olnud hoopis piisavalt paindlik. nii et mul on kiusatus lõpuks öelda, et olen siin kahe tooli vahel ja Äh, ma ei ning ütleksin, et äh, meie oleme veendunud, et äh, mis paindlikkusse puutub, iseäranis kriisijärgsel ajal, oli mõistlik proportsionaalne ning võttis arvesse majanduslikku olukorda. Euroopa ähm, maksunõukogu, fiskaalnõukogu, mida mainis härra Mattes samuti, nendes küsimustes võime asjadest rääkida, aga praegu minu poolt kõik. kui soovite, siis oleme valmis täpsustama mõningaid konkreetseid küsimusi. härra Martens, palun suur tänu! komisjon tõesti hiljem äh, taotles ECOFIN-i heakskiitu maatriksile ja nii edasi, ehkki tegelikult äh, Äh, määrus seda ette ei näinud. komisjonile on antud volitused selles valdkonnas, kui komisjon on ühte või teist asja otsustanud, alustanud äh, maatriksi rakendamist, nii nagu ta komisjon ka tegi, äh, siis ta võib seda teha, hiljem saavutati ka ECOFIN-i heakskiit. siis teie otsustada on. kas määruses on sees see, et äh, komisjon peaks pöörduma nõukogu poole. komisjon siiski pöördus nõukogu poole äh, ja äh, jagas vastutust nii-öelda, aga tulemusele see ju kaasa ei aidanud. ja keskmiselt võib öelda, et suurem osa riikidest saavutasid enam kui äh, komisjon soovis. aga valitud äh, osa riikidest äh, suure võlamääraga riigid, kes saavad komisjoni tõlgendusest kõige rohkem kasu jäid välja, kui neil on alaline võimalus äh, kõrvale kallata, siis ka komisjoni enda vastav organ ütleb, et kui kõrvalekalded tekivad, siis tuleks neid parandada järgmistel aastatel. ja tegelikult ähm, sellist tõlgendusviisi võimaldasid ka alusdokumendid, komisjon sai ka vähemalt küsida selgitusi ning äh, nõuda määruse parandamist, kui ei jõutud äh, selleni. proua Jala Senderi küsimus see, seda maatriksit ei kasutatud riikide puhul, kelle puhul rakendub korrektiivne menetlus. Need, kelle puhul rakendub korrektiivne menetlus kriisiolukorras, on neid palju, mõnede puhul võib öelda, et seda maatriksit siis ei saanud õiguslikult rakendada ennetava haruga hõlmatud riikide suhtes. aga iseäranis viimastel aastatel, mitte ainult siin mainitud riikide puhul, vaid ka teiste riikide puhul, eeldati, et äh, korrektiivsest menetlusest saab välja ka siis, kui on tsüklilisi parandusi, hoolimata sellest, et keskpika eesmärgi saavutamiseni on veel palju teha jäänud mm,. oli paar suurt trikki. ma arvan, et äh, seda raamistikku tuleb üle vaadata, härra Ventsvel ütles, et seda võib-olla äh, tuleks tulevikus teha samuti, nii et äh, ootan seda päeva. suur tänu. nüüd selle teemaga läheme järgmisesse vooru. Itaalia on meil siin praktiline näide ja siis me näeme lõpuks, kas meil on õigus või mitte. ma tõesti väga loodan, et meil äh, ei tule siin suuremaid äh, probleeme. härra Pirinski lõpetuseks lühidalt, palun. jah, proua esimees, aeg on hiline temperatuur pole ka just konti mööda. nii et ma arvan, et ma ei taha siin oma lõppsõnavõtuga veel venitama hakata, ma arvan, et tänane arutelu on näidanud, et tegemist on tõsise probleemistikuga. ning lõpetuseks vaid üks küsimus. keskpikk eesmärk ja maatriks paistavad olevat otse kui pühad lehmad puutumatud. kõik asjad võivad muutuda ümberringi, aga neist, neid kahte tuleb austada. ning äh, neile tuleb kummardada iga päev. see on kaheldava väärtusega minu arvates, sügavalt kaheldav. sellepärast, et äh, kärpe äh, filosoofia on läbi kukkunud, selles pole ju vähimatki kahtlust. niisiis kas teil majandus- ja rahanduskomisjonis on ka kokku lepitud äh, juba kohtumine, et äh, tutvustada seal neile seda raportit? veel mitte, aga siis me soovitame teil soojalt äh, seda teha. suur tänu ja oleme käesoleva päevakorrapunkti ammendanud. nüüd päevakorrapunkt number kaheksa õiguslike sätete ühisavalduse rakendamine, et tagada parlamendi kontroll detsentraliseeritud asutuste üle. arvamuse koostaja on Tõnis De Jong, ma vabandan, et ta on pidanud nii kaua ootama. ja härra De Jong saabki sõna, et seda arvamust tutvustada, palun. Eh, eh, tänan, esinaine. ei, ega see ootamine nii väga hull ei olnudki, sellepärast et arutelu oli väga huvitav ma tahaksin äh, teha lühidalt. tegemist on äh, mitte õigusloomelise arvamusega AFCO komisjonilt, äh, midagi uut siin ei ole. eelarve kontrolli komisjonis me oleme juba korduvalt töörühmades seda teemat käsitlenud ja iga kord me jõuame samadele tulemustele. kui me räägime sellest, kas äh, asutused äh, on piisavalt vahenditega varustatud, kas geograafiline jaotus on kohane ja nii edasi, siis äh, Euroopa Komisjon tahab teha ettepanekut, aga ta ei tee seda liikmesriikides on neid asutusi pärast mitmeid. parlament on nüüd äh, oma töörühmades üritanud äh, asja edendada, aga seni ei ole midagi juhtunud, seda esiteks ja teiseks. tundub, et äh, siin on konflikt. ühelt poolt asutused soovivad et neid rahastatakse teatud lõivude kaudu, mida nad kasseerivad näiteks litsentside eest, mida nad saavad, aga nad soovivad, et komisjon koguks seda raha, et nad oleksid sõltumatud. ja, ja siis soovitakse ka sissetulekut, mis oleks sõltumatu nendest lõivudest. edasi parlamendi president ja komisjoni president on äh, seda teemat äh, puudutanud, et kui asutus muudab asukohta, siis tundub, et parlamendil ei ole selles küsimuses kaasarääkimisõigust. ka sellele juhime me siin arvamuses tähelepanu. kõik äh, muu on standardne sõnastus. me soovime rohkem soovitusi kontrollikojalt et nende põhjal oleks võimalik äh, koostada raporteid ja järelraporteid ja kontrollida rakendamist. ma usun, et need on kõige olulisemad punktid. tegemist on äh, pika tekstiga ja nüüd ootan põnevusega ära, kas on muudatusettepanekuid ja olen loomulikult valmis äh, tegema koostööd variraportööridega. variraportööridest on siin kohal proua Kadenbach. suur tänu raportöörile Tõnis De Jongile. ma tänan teda sõnavõtu eest, ma olen aastaid juba teistes komisjonides ka tegelenud erinevate asutustega, eriti äh, need asutused, mis on seotud ENVI valdkondadega, nii et ma hindan asutuste poolt tehtud tööd väga Nad on äh, väga olulised äh, nii komisjoni kui ka parlamendi töö jaoks ma olen äh, praegu sotsiaaldemokraatide fraktsioonis ka raportöör asutuste teemal, seetõttu on ääretult oluline pöörata sellele küsimusele tähelepanu sellisest vaatenurgast, et ei rõhutataks kogu aeg ainult asutustega seotud kulusid, nii nagu mõni äh, parempoolses äh, sektsioonis olev poliitik siin kojas seda teeb. meil tuleb äh, asutusi tugevdada, see aga tähendab ka vastavate finantsvahendite eraldamist, omavahendite tugevdamist ja siinkohal me, nagu me alati toonitame, ei tohi lubada seda, et äh, asutused saavad äh, parlamendilt ja komisjonilt äh, lisaülesanded, aga lisarahastust ja personali ei saa. kui siin nüüd mainitakse ülesannete ülekandmist äh, komisjonile, sulgemisi ja muud, siis äh, praegusel kujul on see punkt minu arvates äh, liiga üldine ja ma ei ole sellega rahul, ma ei saa seda toetada. see nagu tea, seaks küsimärgi alla, kas kõik asutused on vajalikud. nüüd, mis puudutab kontrolli, kontrollikoja poolt, siis nende poolt tehtav töö on ääretult oluline, ma tervitan seda, et asutused äh, koostaksid äh, iga-aastase tegevusaruande, samuti haldusaruande. Euroopa asutuste võrgustik ja koostöö sellega loomulikult äh, väärib esiletõstmist. kommunikatsioon, koordinatsioon on valdkonnad, mida saab parandada. laias laastus olen ma arvamusel, et äh, meie poolt väga palju muudatusettepanekuid ei tule, välja arvatud see üks punkt, mida ma mainisin. kolleeg Zeller, palun. tänan, olen äh, siin äh, Rahvapartei variraportööri härra Sarvamaa asemel, tema on meie variraportöör ja ta ei saa siin täna olla, loen ette tema sõnumi härra Sarvamaa vabandab, et ta ei saa siin olla, tänab äh, härra De Jongi arvamuse eest, tervitab äh, arvamuse koostaja seisukohti ja tahab äh, lisada veel juurde kolm punkti. kõigepealt teatav tõhusus, teiseks asutuste eelarve peaks olema tulemuspõhise eelarvestamisega kooskõlas ja kolmandaks, süstemaatiline lähenemine asutustele on vajalik, et seada paremad prioriteedid paika ülesannete, koostöö ja kattumiste vältimise osas, eriti kui on tegemist asutustega, mis töötavad samades poliitikavaldkondades, aitäh! ma unustasin ühe lause ära, lisab proua Kadenbach. oluline on juhtida tähelepanu sellele, et parlamendil ei olnud sõnaõigust, kui äh, uue asukoha äh, sai endale Euroopa Ravimiamet, EMA. jah, me oleme päris palju tegelenud selle asutuste teemaga, mina ise juba viis aastat äh, ka töörühmas ja dokumendid olid tõesti nii mahukad, et neid pidi peaaegu ratastel lükkama, sellepärast et ei jaksanud neid enam kanda. aga kõik need dokumendid ei äh, viinud äh, kuskile ja oleks väga hea, kui peadirektoraat ähm, saaks meile seekord anda rohkem lootust, palun. Äh, suur tänu, esinaine. kõigepealt Euroopa Komisjon on nõus mõningate aspektidega, millele olete juhtinud tähelepanu teie raportöör ja teised äh, teie komisjoni liikmed, aga ma ei ütleks, et mitte midagi ei ole tehtud või mitte midagi ei ole saavutatud. näiteks äh, tõhususe osas on meil olnud eles-, edasiminek ja Euroopa Komisjon hakkas äh, tõhususe eesmärke rakendama ammu enne, kui institutsioonide vahelise töörühma soovitused kasutusele võeti, näiteks äh, tõhusus ja IT-teenuste kasutamine, ühishanked või äh, siis äh, ühiselt raamatupidamisteenuste kasutamine. me võtame seda teemat väga tõsiselt ja vaatame, kus oleks võimalik äh, veelgi tõhusamaks äh, muuta asutuste tööd. ka kui Euroopa Komisjon tegi ükskord ettepaneku liita kaks äh, asutust kokku, siis Euroopa Komisjon kukkus haledalt läbi ja me mõtleme kaks korda järele, enne kui me tuleme sarnase ettepanekuga uuesti välja ja me ei saa asutusi liita lihtsalt äh, liitmise pärast, neil kõigil on oma konkreetne mandaat loomulikult me võime rääkida ühiste ruumide või ühise hoone äh, kasutamisest ja näiteks äh, seda võib öelda Pariisis äh, nüüd EBA kohta, Euroopa Pangandusjärelevalve kohta, mis kolib Londonist Pariisi, aga üldiselt jah, asutustel on omad spetsiifilised mandaadid. Te mainisite EBA ja EMA Äh, ümberkolimist äh, Londonist. Euroopa Komisjon ei ole siin põhiline tegija, vaid see on rohkem nõukogu ja parlamendi küsimus. juba aastakümneid on olnud praktika selline, et asutuste asukoha üle otsustab nõukogu, parlamendi on nüüd selle praktika küsimärgi alla seadnud, teeb ettepaneku, et seda praktikat muudetakse, komisjon üksinda ei saa seda praktikat muuta. meil on siin välja kujunenud praktika, nõukogul ja parlamendil on erinevad seisukohad ja kompromiss äh, EBA ja EMA puhul oli, et äh, komisjon tuleb enne aprilli välja raportiga, et nad saaksid enne Brexitit juba ümber kolida. aga loomulikult äh, komisjon ei saa siin rutata ette tuleviku arengute osas ja see tuleb kolme institutsiooni vahel läbi rääkida. ja siinkohal lõpetangi, aitäh! suur tänu! hästi, lootus äh, kustub viimasena ja raportöör saab lõpetuseks sõna, palun tänan, esinaine. kõigepealt sooviksin ka mina öelda, et äh, asutused teevad head tööd, on loomulikult äh, väikeseid erinevusi, no sellele ma juhin sulgudes tähelepanu. niisiis on äh, hea, et me juhime tähelepanu asutuste töö äh, väga vajalikele aspektidele. tulles nüüd tagasi selle juurde, mida ütles härra Sarvamaa, siis äh, seda on võimalik veelgi täiendada, aga silma torkab see, et institutsioonide vahelises töörühmas, ma sain kahel istungil osaleda, seal oli minu arvates äh, ääretult äh, hea, et atmosfäär oli väga avatud, äh, härra Timmermans oli kohal ja ta ütles, et komisjon uurib asja ja kui on teatavaid asukohti, näiteks raudteeagentuuril on kaks asukohta, siis on äh, ka konkreetne selgitus, miks ei ole võimalik äh, ühte asukohta omada, asutustel on omad äh, mandaadid. ja loomulikult, kui hakata asutusi liitma, siis on poliitiliselt väga tundlik teema. aga see on komisjoni ülesanne, komisjon peab tagama äh, tõhusust ja sellepärast me siin istumegi Euroopa Parlamendi eelarve kontrolli komisjonis. ja sellise lubaduse härra Timmermans andis ja nüüd ma siis kuulen, et ei olegi plaanis äh, seda asja lähemalt äh, uurida ja seda ma küll ei saa aktsepteerida. ja mina ka mitte ja meie komisjoni au päästmiseks tahaksin ma öelda, et meie toetasime Euroopa Komisjoni ettepanekut äh, kahe asutuse liitmiseks ja me toetame ka edaspidi sarnaseid äh, ettepanekuid, me võiksime teile isegi ideid anda. oleme käesoleva päevakorrapunkti nüüd ammendanud ja nüüd jõuame viimase punkti juurde. komisjoni eksperdirühmade registri hetkeseisu eksperdirühmade koosseisu läbivaatamine, uuringu tutvustamine ja härra Klomer, vabandust, et te pidite nii kaua ootama, igal juhul nüüd teil on sõna, et tutvustada seda uuringut. jaa, thank you very much uh.... suur aitäh. aitäh härra De Jongile, et ta palus meid siia tulla ja tutvustada seda äh, ajakohtatud informatsiooni Äh, see on info ajakohastamine, see ei ole selline täielik uuring, millega te olete harjunud, aga see kasutab alusena ühte uurimust, mille me tegime teie jaoks aastal kaks tuhat viisteist. vaatasime komisjoni ekspertrühmasid ja eksperdirühmade registris seisu ja nagu te teate, siis pärast aastat kaks tuhat viisteist on juhtunud päris palju asju, nii et meile anti ülesanne asju uuesti vaadata, tegime seda suve jooksul sel aastal keskendudes äh, selline kvantitatiivsele hindamisele, kasutades neid andmeid, mis on äh, komisjoni ekspertrühmade registris, äh, töötlesime neid andmeid ja meil oli ka küsimustik Euroopa Komisjonile ja tänan seega härra Klausi, et ta Äh, andis meile väga palju vastuseid ja detailset infot. ehk siis lühidalt äh, tutvustan äh, neid võtmepunkte, mis puudutavad ekspertrühmade süsteemi ja keskendun mõnele aspektile, sest et nad tõstatasid teatud muresid meie varasema uuringu käigus, tasakaalu ja läbipaistvuse küsimus ja oleme lisanud siia ka ühe uue küsimuse, mida me ei vaadanud aastal kaks tuhat viisteist. ja see on sooline tasakaal. alustuseks äh, ja veidi konteksti, et miks äh, see uuring äh, ja miks see varasem, mina olen Exeteri ülikooli eh, politoloogia õppejõud ja hiljuti eh, eh, puutusin kokku sellise õpikuga, mis arutas ekspertrühmasid ja nende ettevalmistamist Euroopa Komisjonis ja sarnaseid süsteeme liikmesriikides, loen selle ette, mis seal kirjas oli. Actually the EU provides a relatively benign environment where agendas can be set and deals cut um, in even more privacy and then there's a comparison with um, the member states. ja siis siin võrreldakse seda liikmesriikidega. In parliament and other groups can be kept out of the process um,. So äh, see kõik jah, koostub väga kriitiline. Äh, ja äh, vaatame, milline on see kontekst, see on seisukoht, mis võeti Äh, süsteemi kohta enne reformi aastatel kaks tuhat viisteist, kuusteist. ja nagu te kõik teate, siis äh, pärast seda, kui Euroopa Parlament, äh, Euroopa Ombudsman sekkusid, ka Euroopa Komisjoni kogemuste põhjal sekkusid sellesse ekspertrühmade süsteemi, toimus reform mais kaks tuhat kuusteist andis komisjon välja uued horisontaalsed reeglid. kus me siis oleme täna või juulis kaks tuhat kaheksateist ehk siis, siis kui me, hetk kui me läksime sinna andmebaasi ja vaatasime süsteemi uuesti, kõigepealt äh, numbrid, seitsesada viiskümmend viis aktiivset ekspertrühma hetkel, kus on umbes viisteist tuhat liiget Te näete seda rohelist joont, see on äh, arengud aastatel kaks tuhat viisteist kuni kaks tuhat kaheksateist, mis puudutab liikmete arvu, seal on märkimisväärne vähenemine aset leidnud. Äh, ekspertrühmade arvu osas äh, on see kukkumine olnud väiksem, aga see on siiski vähenenud, enne oli seitsesada kaheksakümmend kaheksa, nüüd on seitsesada viiskümmend viis ehk mäletate, et oma varasemas uuringus näitasime me pikemat ajaperioodi kuni aastani kaks tuhat kuus, siis oli tuhat kolmsada ekspertrühma, nii et äh, see allapoole trend on jätkunud. kes ekspertrühmades on, jällegi kiire võrdlus aastate kaks tuhat viisteist ja kaks tuhat kaheksateist vahel, siin on viis kategooriat, nagu te teate on kaht tüüpi individuaalseid eksperte, kes seal on. Need, kes äh, esindavad seal iseennast, äh, oma konkreetse mineviku arvamuste prestiiži kohta valdkonnas ja siis on eksperdid, kes esindavad huvisid öö, äh, mõne rühma puhul on arvud vähenenud ja samamoodi ka teiste suuremate gruppide puhul, organisatsioonide puhul ja ka liikmesriikide puhul on see kukkumine olnud äh, liikmelisuse osas märkimisväärne nende kahe aasta vältel ja siis on uus kategooria, mis ei eksisteerinud aastal kaks tuhat viisteist, mis toodi sisse uute horisontaalsete reeglitega, muu ja see on siis äh, peamiselt kolmandate riikide organisatsioonid, Euroopa Liidu asutused ja teised rahvusvahelised organisatsioonid, mis varem olid selle organizations, organisatsioonide kategooria osaks. nüüd teisest perspektiivist vaadates liikmelisust aastal kaks tuhat kaheksateist, see, mida see graafik üritab teile näidata, oranžiga umbes kaks kolmandikku liikmetest on liikmesriikide esindajad ja siis väiksemad osakaalud on individuaalsetel ekspertidel umbes kümme protsenti, kuus protsenti teised ja umbes kakskümmend kolm protsenti on organisatsioonidest. üks oluline märkus ehk mäletate, et seda uurit-, arutati kaks tuhat viisteist uuringus ka, et varem on eh, kodanikuühiskonna organisatsioonid esitanud kriitikat, et ei olnud päris selge, kes eh, need liikmesriikide esindajad tegelikult on. ja nüüd eh, uued horisontaalsed reeglid aastast kaks tuhat kuusteist on teinud selgeks, et liikmesriikide esindajad peavad olema amet, riigiametnikud või avaliku sektori töötajad nüüd vaadates seda organisatsioonide osa spetsiifiliselt, sest et see on see kategooria, mis äh, tekitas teatud äh, muresid äh, minevikus, see kaar-, graafik teeb üsna selgeks, kust nad tulevad. see tasakaalu küsimus, et majandus ja mittemajandushuvid või ettevõtete, mitteettevõtete huvid, seda küsimust arutati päris palju. siit on näha mitmeid kategooriaid, Äh, ametiassotsiatsioonid, äh, korporatsioonid, äh, õigusasutused, professionaalsed konsultandid ja nii edasi, siin on terve rida alamkategooriaid, mille me oma diskussioonide käi-, kus ühendame majandus- või ettevõtete huvidega, aga samas on teised kategooriad, mis ei ole majandushuvidega seotud. Need on võib-olla veidi vähem, vabaühendused kaks protsenti ainult näiteks nüüd äh, konkreetsed äh, fookusvaldkonnad selles uuringus, tasakaal, tasakaal majanduslike ja mittemajanduslike huvide vahel. siin jällegi alustame horisontaalsetest reeglitest aastal kaks tuhat kuusteist, seal on väga selgelt äh, võetud kohustus saavutada tasakaalustatud kompositsioon. juba sissejuhatuses mainitakse seda põhimõtet aga nagu te ka teate, siis äh, see on endiselt eesmärgiks äh, äh, mingit konkreetset eesmärki konkreetse tasakaalu saavutamiseks seatud ei ole me oleme üritanud spetsiifiliselt uuesti läbi viia sama, mida me viisime läbi aastal kaks tuhat viisteist, et ekspertrühmad, kus majandushuvid on esindatud, et milline on pilt seal kas seal on äh, hea tasakaal ja meie andmed ütlevad meile, et äh, olukord on küll äh, märkimisväärselt paranenud, aga endiselt näeme et, et seitsekümmend neli protsenti ekspertrühmadest, kus on majandushuvidega liikmed, siis on nad seal enamuses. kahekümnes protsendis rühmades on see vastupidi, et mittemajandushuvid on enamuses ja kuue protsendi puhul on olemas tasakaal see võib-olla ei ole üldse problemaatiline. Need võib puudutada selliseid ekspertrühmi, kus on majandushuvidega liikmeid ainult veidi rohkem kui mitte majandushuvidega, sest et seal see ei pruugi olla problemaatiline, sest et mitte majandushuvid ikkagi kuulatakse ära. Äh, uurisime siis äh, seda tasakaalu puudumise kraade äh, seitsekümmend protsenti on sellised, kus ei ole Äh, tasakaaluprobleeme, kollasega kakskümmend kaks protsenti, seal on väga väike tasakaalupuudus, ehk siis äh, ainult veidi vähem kui pool on neid liikmeid, kus on mittemajandushuvid esindatud. Äh, nelikümmend kaheksa protsenti on selliseid, kus umbes veerand ekspertrühmadest on mittemajandushuvidega ja siis kõige murettekitavam kategooria, kus on kõrge tasakaalu puudus, see on sellises, need on sellised ekspertrühmad, kus on äh, kohal äh, majandushuvidega äh, liikmed, aga neid mittemajandushuvidega liikmeid üldse polegi. see on jällegi märkimisväärne edasiminek võrreldes neid and-, nende andmetega, mida me vaatasime aastal kaks tuhat viisteist see tol hetkel see ei olnud mitte kakskümmend kolm protsenti, vaid seitsekümmend kaks protsenti äh, sellist tüüpi ekspertrühmasid, kus äh, äh, ei olnud ühtegi mittemajandushuviga liiget ja nüüd teine fookusvaldkond, läbipaistvus. siin jällegi on terve hulk uuendusi aset leidnud raamistikus äh, äh, avalikud kutsed, mis on nüüd kohustuslikud ja komisjoni andmed näitavad, et äh, sellele reeglile mingisuguseid erandeid praktiliselt tehtud ei ole. unustasin vastaval slaidil seda mainida, aga nüüd on väga oluline side loodud ekspertrühmade liikmete puhul Äh, seal on selge side ekspertrühmade registri ja läbipaistvusregistri vahel, ehk siis eksperdid, kes esindavad äh, mingi organisatsiooni huvisid, siis nad peavad olema registreeritud ka läbipaistvusregistris, et nad saaksid äh, osaleda ekspertrühmades. seda tegelikult korraldatakse väga rangelt, nagu andmed näitavad, sest komisjon on edastanud informatsiooni umbes saja kahekümne liikme kohta, kes tegelikult jäeti kõrvale, sest et nad ei täitnud seda nõuet. ja veel üks oluline uuendus, huvide konflikti poliitika eksisteerib nüüd individuaalsete liikmete jaoks, kes esindavad seal iseennast, nad peavad äh, täitma ja esitama huvide deklaratsiooni, deklareerima oma huvide konfliktid ja jällegi andmed näitavad, et äh, seda kohaldatakse. sest äh, terve hulk äh, taotlusi tegelikult lükati tagasi, sest et leiti, et eksisteerib huvide konflikt. ja me leidsime siiski, et kuigi üleüldiselt on olnud muljetavaldava edu ed,, eh, edasiminek eh, suur hulk dokumentatsiooni on nüüd täielikult kättesaadav konkreetse ekspertrühma veebileheküljel ja nii edasi, aga endiselt on siiski juhtumeid, kus ekspertrühmad otsustavad mitte avaldada oma dokumentatsiooni. ja me leidsime et väga vähesed ekspertrühmad, nagu me aru saame, siis ainult kaksteist seitsmesaja viiekümne viiest ekspertrühmast on no, otsustanud oma kohtumised avada avalikkusele. ja isegi väiksem hulk edastab äh, neid kohtumisi internetis voogedastusena. ja viimane fookusvaldkond, mida me uurisime, on sooline tasakaal see on jällegi uuendus, mis tuli sisse uute horisontaalsete reeglitega aastal kaks tuhat kuusteist, et eesmärgikas on seatud, et vähemalt nelikümmend protsenti igat sugu oleks esindatud ekspertrühmas. ja siin meie andmebaasi ekspert leidis, et saja kahekümne üheksa grupi puhul see eesmärk on endiselt saavutamata saja seitsme äh, grupi puhul puudutab see naiste esindatust, mis ei jõua selle neljakümne protsendise eesmärgini ja kahekümne kahe grupi puhul on, äh, puudutab see meessoo esindatust. ja nüüd kiiresti soovitused äh, uuringu käigus me vaatasime üle ka kõik need soovitused, mis anti ja mida komisjon toetas aastal kaks tuhat viisteist, leiame, et mõned nendest on endiselt asjakohased ja leiame, et eh, selline kvantitatiivne eh, olukorra uuesti ülevaatamine võib olla kasulik veel lahtiste küsimuste puhul, näiteks et konkreetselt vaadata neid kolmekümmet üheksat ekspertrühma, kus me leidsime, et eh, seal on endiselt suur tasakaalu puudus selles osas, et kuidas mitte majandushuvidega esindajad saaksid ligipääsu nendele rühmadele, osaleksid seal, et oleks kindel, et nende hääl kõlaks ka nendes rühmades. leiame ka, et rohkem on võimalik ära teha selles osas, et kohtumised tehakse avalikkusele kättesaadavaks, et ei oleks mingeid erandeid dokumentide avaldamisel ja kindlasti tuleks parandada ka soolist tasakaalu. ja lõpetuseks me tegime ka sellise kiire kirjanduse ülevaatamise ekspertrühmade puhul, et näha, et kas äh, midagi äh, värsket tuleks, tuleb akadeemiast, äh, vaatad, mis uuriks ekspertrühmade süsteemis rohkem sügavuti. me olime veidi üllatunud selles, et väga vähe oli seda tehtud ja nagu te ka teate, siis meie vaatasime seda ainult kahe selle aasta suvekuu jooksul, ehk siis oli suuresti kvantitatiivne hindamine, mis ei selgita äh, Äh, mitmeid neid huvitavaid arenguid, mis puudutab arvusid ja seetõttu äh, te, arvaksime meie, et rohkem sügavuti peaks äh, uurima seda, näiteks komisjon võiks sisemiselt hinnata ekspertrühmade süsteemi, aitäh. suur aitäh, nüüd peame jätkama ilma tõlketa. Thank you very much, Madam Chair and uh, also a big thank you to uh,